ja meil on vaja ajakavast väga rangelt kinni pidada. aitäh. tore, nüüd on kõik istunud oma kohtadele. meie tänase järgneva arutelu teema on inimõigused kõigile. ja räägime Euroopa puuetega inimeste strateegiast aastaks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend ja räägime ka kaasavast Euroopa eelarvest. see on siis meie tänase arutelu teema ja mul on väga pikk äh, kõnelejate nimekiri. Äh, juhatan seda äh, arutelu siis koos oma kolleegi Gunta Ankaga, kes on Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi täitevkomitee liige. ja ma tahaksin kõigepealt äh, rääkida sellest raportist, äh, mis Euroopa Parlamendis äh, vastu võeti, see võeti vastu möödunud nädalal selles samas ruumis ja väga suure häälte enamustega. tegemist oli siis Euroopa puuetega inimeste strateegiaga, mis on siin kõigi jaoks väga oluline. see hõlmab kaheksat erinevat teemat. Need olid meie kaheksa prioriteeti, juurdepääsetavus, kaasatavus, võrdsus, töö, haridus, koolitus, sotsiaalne kaitse, tervishoid ning välissuhted. teisisõnu, need kontaktid, mis meil on kolmandate riikidega, need on meie kaheksa peamist prioriteeti, nii et, et tegemist oli väga laiapõhjalise äh, raportiga, väga kõikehõlmava raportiga ja me väga teadlikult otsustasime, mida ette võtta, eh, mida teha, tegime seda koostöös Euroopa Puuetega Inimeste Foorumiga ja samuti eh, Autismi Föderatsiooniga ja Mental Health Europe'iga ja tahaksin tahtsime tõesti kaala, kaasata just väga suurt hulka organisatsioone ja ühendusi ja kaasasime siis ka liikmesriikide puuetega inimeste ühendused. nii et, et kirjutasime selle raporti koos teiega ja tänu teie panusele on meil praegu tekst, mis on tõesti väga laiapõhjaline, tahaksin tänada kõiki, tahaksin tänada parlamendi erinevaid fraktsioone, mis aitasid kaasa äh, siis äh, selle äh, raporti vastuvõtmisele. ja me ei mõtle sellest raportist kui millestki, mis jääb riiulile tolmu äh, koguma. liikmesriigid ja komisjon hoolitsevad selle eest, et see, millele me täna aluse paneme, jätkub me saavutame võrdsuse ja õigluse ka nende inimeste jaoks, kellel on puuded, sellepärast et paraku puuetega inimesed tihtipeale satuvad takistustele ja tõketele, nii et, et see raport on tõesti midagi, mis vajab teid, me vajame teiepoolseid soovitusi ja ettepanekuid, mida me saame siis äh, muuta tegelikkuseks kõigi igapäevaelus. Äh, teie peate äh, ütlema seadusandjatele, et see raport, mis võeti vastu parlamendi poolt, on mõeldud puuetega inimeste jaoks see sisaldab tervet loetelu väga kasulikest ettepanekutest ning teie peate tegema lobitööd, sellepärast et muidu on see lihtsalt üks paber veel ja muide ei midagi enamat. niisiis, volinik proua Tyson, ma loodan, et teie soovite koos meiega asju muuta. tegemist oli pika sissejuhatusega, aga nüüd annangi sõna proua Ankale. daamid ja härrad. tere päevast, kallid kolleegid, sõbrad, kõik, kes on täna siia tulnud sellesse ruumi selleks, et kõnelda teemadest, mis on meie kõigi jaoks niivõrd olulised, meie puuetega inimeste jaoks. mulle tõesti meeldib see fraas, mida ma härra Dajani suust kuulsin ta ütles, et me kõneleme Euroopa väärtustest, me kõneleme vabadusest, aga samas kõneleme ka konkreetsetest meetmetest, nii et, et need väärtused, mis on meie jaoks niivõrd olulised, muutuvad ka tegelikkuseks. muutuvad tegelikkuseks mitte ainult mõnede jaoks, vaid kõigi jaoks, kes Euroopa Liidus elavad. seetõttu täna siin selles arutelus Euroopa puuetega inimeste strateegia teemal tahame me kaasata kõiki osapooli. me tahame, et äh, kõik äh, inimesed, nii äh, poliitikud, ametiühingute esindajad, samuti meie, puuetega inimeste esindajad, oma seisukohad välja ütlevad ja minu arvates on see samm õiges suunas me liigume ilusatelt sõnadelt konkreetsetele tegudele. konkreetsetele tegudele, mida on võimalik tunnetada mitte ainult Euroopa Liidu tasandil kuskil Brüsselis, vaid konkreetsed tege-, teod, mida saame tunda ka oma liikmesriikides. siin äh, Belgias, mis on äh, üks Euroopa Liidu liikmesriik, aga samuti ka Lät-, Lätis näiteks, kust mina pärit olen ainult struktureeritud dialoog, kus iga organisatsioon, sõltumata sellest, kas see on Euroopa organisatsioon, regionaalne organisatsioon või riiklik organisatsioon, suudab osaleda selleks, et muuta poliitikat ja arvestada ka puuetega inimeste huvidega. ja ainult selline dialoog saab tagada selle, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon tõepoolest jõustub, seda mitte üksnes ei ratifitseerita, sellele ei kirjutata lihtsalt alla ja ei panda kuhugi riiulile, vaid see tõesti muutub tegelikkuseks ja võimaldab inimestel elada kaasatud elu sõltumatult. sõltumata sellest, kus inimene asub ja meil ei ole väga palju aega pikkadeks sissejuhatuseks ja alustamegi nüüd kohe aruteludega. suur tänu, proua Anga. ja nüüd siis annaksin sõna Euroopa Komisjoni volinik Mariann Tysonile, palun proua Tyson. suur tänu, proua juhataja, mõlemad juhatajad, daamid ja härrad, kallid sõbrad. mul on väga hea meel osaleda sellel neljandal puuetega inimeste Euroopa Parlamendi kohtumisel. see on ähm, väga hea ähm, lõppakord teie kahekümnenda aastapäeva tähistustel. ÜRO konventsioon, puuetega inimeste konventsioon võeti vastu, selle aasta alguses on suurepärane saavutus meie jaoks, me oleme uhked, sest see on esimest korda, kus inimõiguste lepingu võttis Euroopa Liit ise vastu. sellel aastal vaatame tagasi ka möödunud kuuekümnele aastale Euroopa integratsioonis ja mittediskrimineerimise sätted toodi Euroopa Liidu aluslepingutesse kakskümmend aastat tagasi, tuhat üheksasada üheksakümmend seitse. see oli ka see aasta, kui loodi Euroopa Puuetega Inimeste Foorum ja ma tahaksin veel kord õnnitleda EDF-i. suur tänu teile, on puuetega inimeste hääl selgelt ja kõlavalt ka Euroopa tasandil kuulda. eelmise nädala neljapäeval alles toimus siin seesama täiskogu istung, millele Helga viitas ja rääkisime Euroopa Liidu puuetega inimeste strateegia edasiminekutest aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend. mina ütlesin sellel arutelul, et äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend vähemalt üks viiest eurooplasest puutub puudega kokku. ma ütlesin, et probleemid meie ees ei vähene, vaid suurenevad ja ütlesin, et peame hakkama mõtlema sellele, kuidas Euroopa kavatseb pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat seda konventsiooni täita. mina arvan, et tänane konverents juba annabki meile suurepärase võimaluse seda teha. kaasav kasv ja sotsiaalne ühtekuuluvus on meie komisjoni tegevuskava keskmes ja me panustame tugevalt sellele, et mitte kedagi ei jäetaks maha. mis puudutab puuetega inimesi, siis vähemalt kolm peamist eesmärki on meie tegevuse aluseks. kõigepealt koos liikmesriikidega on meil juriidiline kohustus ÜRO konventsioon Euroopas rakendada. kõik kolm institutsiooni teiseks Euroopas on üheskoos kokku leppinud Euroopa sotsiaalõiguste sambas. seda on toetanud ka regioonide komitee, tööturu osapooled ja majandus- ja sotsiaalkomitee ja see on suurepärane võimalus tagada kõigile õigused, võrdne kohtlemine ja loomulikult sealhulgas on mõeldud ka puuetega inimestele. kolmandaks, me peame kinni pidama säästva arengu eesmärkidest, mis näeb ette säästva arengu kõigi jaoks ja seal viidatakse konkreetselt puuetega inimestele. Euroopa puuetega inimese strateegia on meile suuniseks ÜRO konventsiooni sätete täitmisel. eelmise aasta, selle aasta veebruarikuus avalikustas komisjon seniste edusammude kohta väga täpse ülevaate. selles on näha, et puuetega inimesed on äh, palju rohkem ohustatud äh, sotsiaalsest tõrjutusest kui teised. tööhõive Euroopas on seitsekümmend üks protsenti, rohkem inimesi on töö leidnud kui kunagi varem, aga nelikümmend kaheksa protsenti on ju puuetega inimeste seast, ainult kakskümmend seitse protsenti on saanud äh, kolmanda taseme hariduse ja rohkem inimesi kui tavaliste inimeste seas on äh, vaesusohus. me ei saa olla sellega, me ei saa sellega leppida, Euroopal on teie andeid samuti vaja. ja teisalt on Euroopa tegevus asju parandanud, Euroopa on muutunud juurdepääsetavamaks veebi juurdepääsetavuse akt tagab selle, et äh, veebilehed on kättesaadavamad, see, et me liitusime Marrakechi lepinguga, tähendab seda, et rohkem raamatuid ja trükiseid on kättesaadavad kõigile. oleme avaliku hanke, transpordi ja telekommunikatsiooniseadusandluses puuetega inimestega seotud sätteid toestanud ja ma olen veendunud, et järgmisel aastal lõpuks ometi võetakse vastu minu ettepanek Euroopa juurdepääsetavuse akti osas homsel nõukogu kohtumisel tuletan ministritele meelde, et sellest peab saama reaalsus. veel üks valdkond, kus Euroopa on palju muutnud, on vaba liikumine. patsiendi liikuvuse tagamine läbi piiriülese tervishoiudirektiivi, Euroopa puuete, puudekaardi mm, sissetoomine, see on pilootprojekt, mille vaatame üle järgmisel aastal koordineerimisreeglid pikaajalise hoolekande toetuste osas on samuti väga oluline samm edasi Erasmus pluss programm. Need sammud, daamid ja härrad, on ainult mõned näited, mis peegeldavad seda, milline on Euroopa tegevuse lisaväärtus. väga palju on veel teha, me teame, me saame sellest aru ja me peame hakkama mõtlema meie tulevastest eesmärkidest Euroopa puuetega inimeste strateegia kontekstis me võtame arvesse ÜRO komisjoni lõppjäreldused, võtame arvesse ka hiljuti vastu võetud Euroopa Parlamendi resolutsiooni, Helga Stevens ütles, et seda tehti alles eelmisel nädalal, aga mis on kõige olulisem, loomulikult võtame arvesse ka teie arvamuse. kasutagem EDF-i loosungit, mitte midagi teie kohta ilma teieta Teie hääl peab selles arutelus olema kuulda. me kavatseme korraldada avaliku nõuandeprotsessi, et saada teilt otse tagasisidet. esimest korda tahaksime sellest rääkida eh, kevadel tuleval kaasava majanduskasvu aruteludel. see on tippkohtumine ja see ettevalmistav töö enne seda kohtumist on väga tähtis. me peame, me sillutama, me peame sillutama tee uuele komisjonile selleks, et äh, käima lükata uus strateegia, on vaja hinnata seda, mida Euroopa seni on teinud ja tuleb mõista, mida on Euroopal veel teha. ärgem unustagem veel ühte väga tähtsat punkti, meie eelarvet. kakssada kuuskümmend kaheksa tuhat puuetega inimest on juba tõukefondide vahendite mille tänu saanud osaleda erinevates tegevustes, näiteks iseseisva elule suunatud meetmed, mida on sellest vahendist rahastatud ja me tervitame ministrite nõukogus, EBSCO nõukogus homme vastuvõtmisele tulevat dokumenti iseseisva elu osas. rahaalased arutelud on alati väga keerulised. praegu on see veelgigi raskem, arvestades seda, et Brexit on tulemas ja sellel on mõjud Euroopa eelarvele pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, vähemalt seda, mis, see, mis puudutab mind, ei kavatse Euroopa senti ka vähem sotsiaalsetele teemadele kulutada. mina tahan, et iga eurosent parandaks Euroopa inimeste elusid, meil on vaja selliseid projekte, mis investeerivad inimestesse, mis toetavad Euroopa sotsiaalõiguste hartat ja mis vastab ÜRO konventsiooni sätetele. ma loodan, et ma võin jääda siinkohal lootma parlamendi toetusele. ja lõpetuseks, daamid ja härrad, lubage öelda järgmist. ainult üheskoos saame me Euroopas takistused eemaldada. täna oleme siin teie ees, et kuulata ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlamendi liikmed, tööturu osapooled ja ühiskonna organisatsioonide esindajad on siin, kodanikuorganisatsioonide esindajad on siin ja jään ootama siis arvamuste vahetust, aitäh! suur tänu. järgmine kõneleja on Euroopa Parlamendi puuetega inimeste intergrupi asepresident proua Harkin. suur tänu, tere pärastlõunat, daamid ja härrad. kõigepealt lubage mul teid kõiki tervitada siin Euroopa Parlamendis. aitäh, et tulite. see nimelt annab meile võimaluse teiega rääkida, aga mis veelgi olulisem, ära kuulata see, mis teil on öelda. ma tean nimelt väga hästi, et meie, kes, kel meil ei ole puuet või kellel pereliikmete seas ei ole puuetega inimesi, tegelikult ikkagi ei tea, mida puudega elamine tähendab päevast päeva, nädalast nädalasse. ja mina sain selle õppetunni ise alles hiljuti ma, mul on häbi öelda, et vaatamata sellele, et oleme Euroopa Parlamendi puuetega inimeste intergrupi asepresident selle mandaadi ajal, võtsin ma esimest korda alles sellel aastal ratastoolis inimese tööle. ja selle noore naisterahva töölevõtmine avas meie silmad, kui ligipääsmatu see linn on Airbnb, kus ta pidi peatuma, reklaamis end kui äh, ratastooli kasutajatele sobivana, tegelikult see ei olnud nii. me lahendasime selle probleemi ja minu assistentsid äh, aitasid teda ka siin parlamendis, ilma nende assistentide abita oleks ta olnud ilmselt äh, täiesti üksi. ja see noor naisterahvas õpetas meile nii mõndagi väärtuslikku. mul on väga hea meel, et ma istun täna siin proua voliniku kõrval, kes on teinud väga häid ettepanekuid, Helga Stevens alles hiljuti äh, koostas äh, suurepärase puuetega inimeste strateegiaalase raporti ja see kõik on väga positiivne, see, mida, mida tehakse. aga samas ikkagi vaatamata kõigele sellele, vaatame me teie probleemidele siiski kõrvalt. ja kui ise kokku ei puutu, ei saa sellest aru ma ei taha siin väga pikalt täna rääkida seadusandlusest, sest ma arvan, et äh, sellest on juba räägitud. aga samas ei tähenda, ei taha ma ka vähendada selle olulisust, kui tähtis on garanteerida see, et äh, puuetega inimesed tuuakse seadusandlusesse kõikidele tasanditele. sellepärast, et muidu see ÜRO konventsiooni vastuvõtmine on täiesti mõttetu näiteks. ma ei taha selle asja tähtsust vähendada, aga ma tean, et sellest on räägitud ja sellepärast sellele ei peatu. kuid peatuksin lühidalt kahel asjal. kõigepealt puuetega inimeste intergrupi asepresidendina räägiksin paarist asjast, mis praegu meil on töös. siinkohal tahaksin siiralt tänada Euroopa Puuetega Inimeste Foorumit, EDF-i, kes on meile abi andnud suuna andnud ja on olnud meie taustaorganisatsiooniks, nemad on äh, joonistanud selle raamistiku, mille raames tegutsema ja mina isiklikult pean nende toetust äh, erakordselt väärtuslikuks. aga intergrupis praegu on meie jaoks kõige tähtsam ÜRO puuetega inimeste konventsiooni rakendamine Euroopas äh, on kolleege, kes sellega praegu tegelevad väga palju, aga äh, mainiksin siin eraldi Iirimaad. meie öö, äh, riik on ainus, kes seni ei ole veel ratifitseerinud seda, me oleme viimane riik ja mina isiklikult pöörduksin Iirimaa poole ja paluksin ratifitseerida see konventsioon kohe aga loomulikult me kõik teame, et asi ei ole ainult ratifitseerimises, vaid rakendamine on tähtis. viima-, hiljuti me võtsime ka kokku selle, mida on saavutatud Euroopa Liidu institutsioonides. ja pärast seda analüüsi oleme meie siin parlamendis tegutsenud selle nimel, et kõik meetmed ka midagi tooksid, ei oleks lihtsalt tühipaljad sõnad. ajalooline on see, et esimest korda üldse on inimõigustega tegelev asutus andnud Euroopa Parlamendile soovitused. ja loomulikult on meie ülesanne nüüd, nagu ma ütlesin, tagada see, et see konventsiooni protsess rakenduks me räägime ka väga detailsetest asjadest intergrupis, näiteks nagu eelarve, ajagraafikud, edusammude mõõtmine. ei ole nii, et me ütleme midagi välja ja siis sinna see jääbki, me teeme seda tööd pidevalt edasi. üks meie eesmärkidest intergrupis on tagada vaba liikumine ülejäänud meist võtavad vaba liikumist äh, iseenesestmõistetavana, aga kui teil on puue, siis sellised teemad nagu äh, assistent ja nii edasi on väga tähtsad. ja meie parlament äh, saab garanteerida selle, et mõned meie programmid näiteks, nagu seda on Erasmus ja praegune arutelul Euroopa Solidaarsuskorpus, et ne-, sellised programmid oleksid juurdepääsetavad ka noortele inimestele, kui nad soovivad liikuda üle piiri. ja siis veel kaks teemat, mitmeaastane finantsraamistik ehk eelarve. eelmisel korral meil see natukene isegi juba õnnestus, aga seekord tuleb kindlasti tagada see, et kõik meie poliitikad, programmid on, äh, sobivad ka puuetega inimestele ja ma arvan, et see on järgmise eelarve puhul täiesti teostatav ja viimane märkus, oleme üritanud osad Euroopa Parlamendi kohtumised avada kõigile ja veel kord tahaksin mainida siin härra Helga Stevensi, tema on olnud suurepärane eeskuju meile kõigile, ta on meile õpetanud, kuidas seda kõike teha. ja minu täna viimane märkus pärastlõunal on see, et keskpäeval täna koos Evelyn Gebhardiga kes on parlamendi üks asepresidentidest ja vastutab infotehnoloogia küsimuste eest, käisime ühte filmi vaatamas. selle filmi tegid parlamendi IT-osakonna töötajad ja nemad näitasid, et milliseid jõupingutusi need personaliliikmed teevad isiklikult selleks, et tagada digitaalne juurdepääsetavus kõikidele kolleegidele. ja teate, see on väga tähtis mõnikord me nimelt arvame, et puuetega inimesed on kusagil mujal meist kaugel, aga tegelikult nad on kõi-, igal pool meie ümber, meie kolleegid. me unustame tihti selle, et puue võib tabada meid kõiki ükskõik mis hetkel. ja IT-sektori personal siin on tõesti teinud väga-väga palju selleks, et toetavad meetmed, ka tehnoloogilised meetmed kolleegide jaoks välja arendada ja nad on eeskujuks meile kõigile. ma arvan, et seda filmi peaks vaatama kõik parlamendis töötavad, ei piisa seadusandluse kirjutamisest. ka meie peame olema teistele eeskujuks. see film lõpeb küsimusega. kuidas on sinuga, mida saaksid sina teha? see on küsimus, millele peame vastuse leidma me kõik. Dank wel, kolleega Harkin. aitäh, proua Harkin. tahaksin teha väikese muudatuse meie päevakavasse ja küsida kõigilt, kas neile sobib või kas ne-, kas nad on rahul seal subtiitritega. kui keegi ei näe neid väga hästi, siis äh, ehk on võimalik leida teile koht äh, ekraanidele lähemal, et te neid näeksite, ehk siis äh, kurtke, kui teil on probleeme. aga nüüd annaksin sõna härra äh, Varda Kastanisele, sest tal on üks teadaanne. ja tema on ka parim inimene seda edastada. aitäh! oktoobri lõpus aastal kaks tuhat viisteist volinik minu paremal käel tuli me siia Brüsselisse komisjoni kohtumisele. meie kohtumine kestis rohkem kui tunni. ja kui me küsisime temalt, millal komisjoni ettepanek äh, ligipääsetavuse akti osas avalikustatakse, vastas ta detsembriks äh, käesoleval aastal ettepanek avaldatakse. ja nii ka läks, teisel detsembril kaks tuhat viisteist tuli komisjon ettepanekuga lagedale ja olen öelnud, et äh, minu pika kogemuse vältel Euroopas ei mäleta ma väga palju volinikke, kes oleks oma lubadusi nii hästi tähtnud. suur tänu teile, proua volinik! käesoleva aasta septembris äh, parlament äh, võttis Strasbourgis vastu oma positsiooni Euroopa ligipääsetavus äh, õigusakti kohta ja homme, nagu volinik juba meile ütles, nõukogu loodetavasti võtab vastu oma üldise lähenemisviisi. oleme teile tutvustanud äh, seda äh, dokumenti ja loodetavasti nõukogu homme võtab ilma viivituseta vastu selle üldise lähenemisviisi Euroopa ligipääsetavusõigusakti teemal, aga enne kui kutsun teid üles seda heaks kiitma, tahaksin öelda kahte asja. volinik, oleme teiega täielikult nõus selles osas, et vajame tugevat Euroopa puuetega inimeste strateegiat, mis oleks äh, kõikehõlmav ja algaks aastat kaks tuhat kakskümmend, selleks et seda konventsiooni rakendada ja teeme kõik endast oleneva, et teid selles töös toetada. enne mandaadi lõppu võiks järgmisele komisjoni koosolek, koosseisule jääda ettepanek, sest muidu kui me ootame uue komisjoni ettepanekut, kaotame mitu aastat. teiseks tahaksime tähistada kümnendat äh, Euroopa konventsiooni järelduste aastapäeva äh, ja uut äh, puuetega inimeste aastat aastal kaks tuhat kakskümmend üks ja me loodame, et te olete sellega nõus. see ei ole mitte tseremoniaalsetel põhjustel nii. oluline on aastakümne alguses mobiliseerida Euroopa ühiskondi, otsuse langetajaid ja kõiki meid selle uue strateegia algusfaasis ja uue ajajärgu algusfaasis jätta jälg, positiivne jälg sellesse, et Euroopa Liit muutub ligipääsetavamaks mitte ainult taristu või äh, internet, vaid ligipääsetavus just õiguste seisukohast et kõigil kodanikel oleks võimalus oma õigusi teostada. ja nüüd, head kolleegid, kas olete nõus sellega, et palume nõukogul homme enam mitte viivitada sellega? hästi, suur tänu teile, aitäh, Helga! suur tänu, härra Vardakas Taanis. Teie sõnum kõlas äärmise selgusega. ja saame nüüd jätkata oma päevakavaga. paluksin, et kõik peaksid kinni neile eraldatud kõneajast, vastasel juhul ei jää meil aega saalis olijate ärakuulamiseks. järgmine sõnavõtja on Emily O'Reilly, kes on Euroopa ombudsman, palun. aitäh Ehm, lugupeetud äh, puuetega inimeste foorumi liikmed, äh, külalised, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin tänada organiseerijaid, kes kutsusid mind siia olulisele sündmusele, äh, kuna meie tegeleme konventsiooni rakendamise jälgimisega. eelmine Euroopa Puuetega Inimeste Parlament toimus aastal kaks tuhat kaksteist pärast seda, kui konventsioon ratifitseeriti Euroopa Liidu poolt. sellega sai alguse paljulubav, aga ka mm, keeruline protsess, millega inimõigused äh, tuua olulisele kohale. ma näen Iiri kodanikuna väga selgelt äh, selle protsendi, protsessi irooniat, sest nagu äh, siin kaaskõneleja mainis, Iirimaa viimane riik, kes ei ole ratifitseerinud seda konventsiooni ja mul on sellest väga kahju. see konventsiooni komitee annab olulised suunised järgmisteks sammudeks ja me oleme äh, pühendunud äh, puuduste, puuetega inimeste küsimustega tegelema ja see tähendab, et meil on vaja mõõdetavaid ja elluviidavaid algatusi, mis aitaks suurendada puuetega inimeste võimalusi osaleda võrdsetel alustel kõikides eluvaldkondades ja täie austusega nende õiguste suhtes. Euroopa ombudsman on institutsioon, mis põhineb kaebustel, puuet, puuetega inimeste kaebused puudutavad erinevaid teemasid, nagu näiteks äh, hoonete ligipääsetavus, äh, tervisekindlustuse kaebused seoses lastega, viipekeele tõlkimine Euroopa Liidu poolt rahastatud sündmustel ja osalemine Euroopa Liidu äh, värbamisprotsessides. komitee paneb järeldused on andnud inspiratsiooni minule strateegiliseks tööks selles vallas ja tooksin teile ka mõned äh, hiljutised näited. aastal kaks tuhat kuusteist pärast äh, teise seotud komisjoni äh, järeldusi ja kaebusi käivitasin uurimisprotsessi, selgitamaks välja, kas puuetega inimeste kohtlemine Euroopa Liidu ühise tervisekindlustus kava alusel on vastavuses äh, puuetega inimeste konventsioonile. Äh, ravikulusid äh, on võimalik kompenseerida, aga selleks, et tegemist oleks raske haigusega, tuleb täita neli kriteeriumit, sealhulgas lühenenud oodatav eluiga olen äh, president Junckerile öelnud, et selline meditsiiniline lähenemisviis puuete, puuetele ei ole kooskõlas sotsiaalse lähenemisviisiga, mida toetab äh, ÜRO konventsioon. mitmed puuded ei tähenda lühenenud eluiga või oodatavat eluiga, aga nendega kaasnevad kõrged äh, ravikulud ja nii edasi, selleks et inimesed saaksid täieõiguslikult osaleda ühiskonnas käivitasin konsultatsioonid, mille, mis olid suunatud Euroopa Liidu äh, puuetega töötajatele ja ühendustele, samuti puuetega inimeste perekonnaliikmetele, nagu ka Euroopa Puuetega Inimeste Foorumile. mõned äh, ettepanekud hõlmavad äh, soovitust komisjonile, et tuleks välja selgitada ähm, millised sätted vaevavad läbivaatamist vastavalt konventsioonile ja tuleks vastu võtta mitte lõplik äh, loetelu seadmetest, äh, mida puuetega inimesed vajavad ja samuti luua seosed äh, ühendustega, mis ühendavad Euroopa Liidu puuetega töötajaid, saamaks aimu ähm, igapäevasest elust, mis, mida elavad puuetega inimesed. samuti olime mures äh, Euroopa Liidu institutsioonide kodulehtede ligipääsetavuse üle. eelmisel aastal tervitasime ligipääsetavuse direktiivi vastuvõtmist. see aga ei kohaldu äh, Euroopa Liidu ähm, veebilehtedele ja telefonirakendustele, aga nad on sunnitud neid nõudeid täitma. mõned kuud tagasi käivitasid strateegilise uurimise komisjoni veebilehtede ligipääsetavuse, samuti teiste veebilahenduste ligipääsetavuse osas. komisjon võttis äh, kohustuse viia läbi mitmeid meetmeid, sealhulgas pilootprojekte teatud äh, institutsioonide vahelise portaali lehtede äh, osas, tegemaks need lihtsasti loetavaks ja samuti viimaks läbi koolituse oma töötajate hulgas. minu, e-, minu ülesanne on näidata eeskuju meie töö kohta on lihtsalt, lihtsasti loetavad selgitused kahekümne neljas keeles saadavad ja need on välislepingupartneri poolt kinnitatud ligipääsetavuse nõuetele vastavateks, samuti olen otsustanud teha kohustuslikuks vastava koolituse oma veebitöötajatele. uus strateegia tähendab uut algust ja väljakutseks on äh, komisjoni soovitustega ähm, toime tulla, aga see on kohustus. meil on vaja selgust, äh, ajakava ja seiret. lõpetuseks, käesoleval nädalal vaatasin Briti saadet, mis tõi välja kümne puudega inimese jõupingutused äh, töö leidmisel. mind äh, väga puudutas üks noor naine, kellel oli äh, selle pla-, paar-, paralüüs ja ta üritas leida töökohta ajakirjanduses. me jälgisime teda, seda, teda selles ähm, telesaates, kus ta kolm tundi pidi ühistranspordiga ja käimisraami kasutades äh, tööle minema, et äh, saada tasustamata praktikat. ta ei rääkinud oma kolleegidele, kui valus see tema jaoks oli, sest ta ei tahtnud, et ta oleks teistmoodi koheldud. kui see konventsioon peaks tõesti ehm, reaalsuseks saama, siis äh, noored naised nagu tema ja teised peavad vabanema sellest hirmust. ma arvan, et tegemist on otsustava hetkega, kuivõrd äh, nüüd me teame, kuhu suunata oma tegevused. see on võimalus, mida ei saa kasutamata jätta, võimalus äh, näidata, et Euroopa Liit suudab täita kodanike ootusi ja olla eeskujuks inimõiguste kaitse vallas. suur tänu tähelepanu eest! Eh, aitäh, aitäh, proua O'Reilly! aitäh kõike eest, mida te olete ombudsmanina teinud, aga iseäranis tahaksin rõhutada teie mõistmist selles, mille poolest erineb meditsiiniline lähenemine ja inimõiguste põhine lähenemine. on väga oluline näha, et inimesed puuetega ei ole lihtsalt pats-, patsiendid. mida rohkem inimesi sellest aru saab, seda rohkem on meil võimalik elada paremat elu ja nüüd annaksin sõna enda kõrval istujale Euroopa Ametiühingute eh, Liidu peasekretärile härra Luka Vincentinile. aitäh, lugupeetud juhataja ja aitäh, et teie foorum kutsus mind eh, ja minu organisatsiooni sellele väga olulisele arutelule. mulle tõesti avaldas muljet see, kui ma siia saali sisenesin ma pean siiralt tunnistama, ma pole kunagi seda saali täis näinud, aga täna on see rahvast pungil, nii et, et õnnitlused teile. Teie suutlikkuse eest mobiliseerida nii palju inimesi, et nad on täna siin kohal sellel väga olulisel arutelul. teine asi, mida tahaksin öelda isiklikul tasandil Äh, tahaksin tervitada Itaalia delegatsiooni, Itaalia puuetega inimeste esindajaid, sellepärast et nad on meie sõbrad. Äh, me oleme nendega teinud tihedat koostööd, oleme nendega jaganud oma kogemusi ja tahaksin seetõttu neid äh, südamest tervitada aga kõigepealt ma räägin, mis asi on Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon. me ühendame üheksakümmend ametiühingute liitu erinevatest Euroopa riikidest. meil on nelikümmend viis miljonit töötajat, keda me esindame ja loomulikult selle neljakümne viie miljoni töötaja hulgas on ka väga palju puuetega inimesi nii et, et meie oleme liitlased, me esindame üksteist ning me peame hoolitsema selle eest, et meie strateegiad on koordineeritud selleks, et me saavutaksime paremaid tulemusi nende inimeste jaoks, keda me mõlemad esindame. tahaksin täna juhtida teie tähelepanu sellele, mida arvavad ametiühingud kaasatusest ja võrdsetest inimeste, võrdsetest õigustest puuetega inimestele ühiskonnas ja tööturul ametiühingute roll selles osas on äärmiselt oluline. meie saame oma vaatevinklist hoolitseda selle eest, et õigustest peetakse kinni iseäranis tööturul ja ka nende inimeste õigustest, kes üritavad tööturule tulla, aga erinevate tõkete tõttu, erinevatel põhjustel ja diskrimineerimise tõttu seda ei suuda meil on äh, mõningad äh, põhilised äh, viitepunktid selleks aruteluks, te teate minust paremini ilmselt seda ÜRO konventsiooni, mida mainiti, aga Euroopa sotsiaalalane õigustik on samuti väga oluline, näiteks Euroopa põhiõiguste harta, Euroopa sotsiaalsete õiguste harta ning äh, hiljuti ka äh, ÜRO kahe tuhande kolmekümnenda aasta jätkusuutlike arengueesmärkide kava, nii et, et ja loomulikult ka Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas, millest räägiti Göteborgis mõned nädalad tagasi ja tahaksingi keskenduda Euroopa äh, sotsiaalsete õiguste sambale. meie ametiühingud leiame, et see on suurepärane samm, sellepärast et see toob sotsiaalse äh, Euroopa teema Euroopas jällegi päevakorda. pikka aega see ei olnud niimoodi. me ei vaadanud enam, äh, kuidas läheb sotsiaalsel turumajandusel, me keskendusime säästumeetmetele ja meil õnnestus oma Euroopa sotsiaalne mudel peaaegu lammutada nii et, et praegu on just õige aeg tagasi tulla sotsiaalsete väärtuste juurde, mis on meie Euroopa Liidu aluseks. Äh, sotsiaalsete õiguste samba põhimõtted ütlevad, et puuetega inimestel on õigus sissetulekule, toetusele, mis tagab neile väärika elu, teenustele, mis võimaldavad neil osaleda tööturul ja ühiskonnaelus ning töökeskkonnale, mis on kohandatud nende vajadustele, tööhõive, kaasatus ning väärikuse Need on ühised vajadused ja õigused, mis on puuetega inimestel, aga ka kõikidel teistel kodanikel ja töötajatel Euroopa Liidus. meil on ühised eesmärgid, mida saavutada ja selleks, et seda teha, peame kõigepealt tegema lõpu säästumeetmetele ja kärbetele, mis on mõjutanud meie sotsiaalkaitsesüsteemi ja meie avalikke teenuseid meil on vaja kujundada teistsugune majanduspoliitika, mis rajaneb investeeringutele, solidaarsusele ning ülespoole lähenemisele me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas on integreeritud kõikidesse Euroopa poliitikatesse, iseäranis Euroopa poolaastasse ja Euroopa lepingutesse. me peame hoolitsema selle eest, et järgmises Euroopa Liidu eelarves on vahendeid eraldatud nendele Äh, eesmärkidele ja põhimõtetele, mis on kirjas äh, Euroopa sotsiaalsete õiguste sambas. ja me peame hoolitsema selle eest, et meil on ka selge tegevuskava nende põhimõtete ellurakendamiseks. nõukogu peaks tegevuskavas kokku leppima ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid seda ellu viima. aga mida tähendab see tegevuskava ja selle ellurakendamine? see tähendab loomulikult õiguslikku raamistikku, sellest on siin juba kõneldud õigusloomealaseid algatusi, uusi ja paremaid reegleid, aga ka konkreetset poliitikat koha peal, mis aitaks inimeste elu parandada. ma tooksin mõned näited vähemalt töötajate seisukohast mitte puu, üksnes puuetega inimeste kaasatuse põhimõte on äh, see, mis peaks kehtima, vaid kõik sotsiaalsete õiguste samba äh, põhimõtted peaksid kehtima selleks, et tagada tõeliselt kaasav ühiskond, kus mitte kedagi ei jäeta maha üldine raamistik, mis on loodud Euroopa Liidu võrdse kohtlemise direktiiviga tööalal, on äärmiselt oluline ja seda tuleb edendada liikmesriikide poolset direktiivi eh, rakendamist tuleb jälgida ja muuta tõhusamaks. Eh, meil on vaja eh, turulepääsu toetamiseks konkreetseid meetmeid, me peame pöörama tähelepanu puuetega inimeste oskustele ja annetele Äh, neile inimestele tuleb tagada piisavad äh, töötingimused ning töökeskkonna kohandamine nende vajadustele. täielik ja võrdne kohtlemine peab olema tagatud puuetega inimestele, iseäranis palga osas, tööaja osas, töötervishoiu osas, töö ja eraelu tasakaalu osas ja äh, koolituse osas. palgadiskrimineerimine peab lõppema, täpselt nagu mis tahes muu diskrimineerimine tööturul. puuetega inimesed peavad kasu saama palgatõusust, karjäärivõimalustest võrdsetel alustel kõigi teiste töötajatega. kõik need eesmärgid tuleb sotsiaalpartnerite poolt samuti ellu rakendada läbi kollektiivsete palgarääki-, läbirääkimiste, aga ka õigusaktid peavad kaasa aitama Äh, ei tohiks loomulikult äh, panna ebaproportsionaalsed koormad ka tööandjatele, et nad saaksid lihtsalt jätta kõrvale puuetega inimesed või lihtsalt neid diskrimineerida. Äh, ebakindlus ja eraldamine on kin-, tihtipeale tunnused, mis iseloomustavad puuetega inimeste kohtlemist tööturul juurdepääsu tööle tuleb soodustada ning meie leiame, et tuleb just nimelt äh, puuetega noori äh, aitada. Euroopa Liidu äh, vahendite eraldamine selleks, et parandada puuetega inimeste töö leidmise võimalusi, peab kasvama meil on vaja pöörata tähelepanu oskuste kokkusobitamisele ja leida inimese jaoks sobiv sekkumise viis. enne tööturule tulekut eh, tuleb eh, Äh, vaadata, mis äh, tööturul toimub. Äh, nende inimeste tõrjutus, kellel on puudused, nende puuded, nende sundimine pikaajaliseks, pikaajalise töötu rolli peab lõppema ja sotsiaalkaitse peab olema äärmiselt kaasav, see peab olema piisav ja kooskõlas nende inimeste vajadustega, kes töötavad ja ka nende vajadustega, kes ei saa tööturule tulla Äh, ja see puudutab äh, ka äh, kõrgel tasemel avalikke teenuseid ja see on samuti oluline, et toetada puuetega inimesi ja nende peresid. Need kõik on meie ühised eesmärgid ja ma võin teile kinnitada, et ametiühingud on teie poole peal, et neid eesmärke saavutada nagu varemgi juba öeldud, ametiühingud ähm, äh, esindavad ka puuetega inimesi ja meie äh, peame olema liitlased võitluses diskrimineerimise vastu ning kaitse ja kaasatuse edendamisel. meil on vaja luua ühiselt sotsiaalne Euroopa, Euroopa, mis äh, kaitseb, nagu president Juncker alati ütleb ja ma olen veendunud, et ühiselt me suudame seda saavutada, aitäh! aitäh. aitäh, lugupeetud härra Vicentini selle väga huvitava ettekande eest. kuna äh, meil kahjuks ei ole võimalik küsimusi esitada, läheme järgmise kõneleja juurde ja selleks on proua Hainsworth. ja palun püüdke oma kõneajast kinni pidada. tere päevast mul on väga suur au täna pärastlõunal siin olla eh, neljandal eh, puuetega inimestele Euroopa Parlamendil. mina olen Jana Hainsworth, olen sotsiaalplatvormi president. tegemist on platvormiga, mis ühendab neljakümmend seitset Euroopa kodanikuühiskonna organisatsiooni. meie liikmed on ühised selles, et edendada inimõigusi ja kõigi väärikust selleks, et edendada sotsiaalset kaasatust ning teha lõpp vaesusele ja selles, et edendada kõigi õigusi ühiskonnas, et kõigil oleks õigus olla otsuste juures, mis nende elu mõjutavad. mitmed meie liikmed teevad tööd just nimelt puuetega inimeste õiguse ja kaasatuse nimel Äh, mainimata ei saa ma nende hulgas äh, jätta just nimelt Euroopa Puuetega Inimeste Foorumit ja tahaksin teile avaldada tunnus, äh, õnnitleda teid teie kahekümnenda sünnipäeva puhul. tahaksin teid tänada kõige selle töö eest, mida te teete, et te puuetega inimeste probleeme nähtavale toote tahaksin avaldada tunnustust ka teistele sotsiaalplatvormi liigetele, kes tegelevad puuetega inimestega, teenuse osutajad, Ähm, äh, Inclusive Europe ja teisi ja ka teisi organisatsioone, kes äh, tegutsevad siis puuetega inimese kaasamise, inimeste kaasamise nimel. sotsiaalplatvorm eksisteerib selleks, et äh, saavutada jõudu erinevate gruppide võitluses sotsiaalse õigluse eest ja me kõik võitleme ühiselt diskrimineerimise vastu ja me näeme, et teatud ühiskonnagrupid on äh, väga alaesindatud just nimelt nendes kohtades, kuhu on kontsentreerunud võim ja raha. ja üks nendest kohtadest on see koht siin Euroopa Parlament ja tahaksin avaldada kolleegidele tunnustust, et, et selle eest, et teid on siia niivõrd palju tulnud, et te olete siia Euroopa võimukotta kokku tulnud me tahame sellist Euroopa ühiskonda, kus kõiki koheldakse võrdselt ja äh, äh, hinnatakse nende enda panust ühiskonda, sõltumata nende vanusest, rassist, etnilisest päritolust, puudest, seksuaalsest sättumusest, rändetaustast, usust. mina ise tegelen laste õigusega, olen kaksteist aastat olnud Eurochildi peasekretär ja tegelesin just noorte ja laste õiguste edendamisega. minu jaoks on lastele võimaluste loomine kõige varasemast äh, vanusest väga oluline, et nad saaksid ise oma elus orienteeruda, see on äärmiselt oluline ja ma leian, et kui me inimestesse sisendame lapsest peale usku, kes me inimestena oleme ja mida me saame anda sõltumata oma võimetest. sünnivad täiskasvanud, kes kardavad teisi palju vähem ja on avatud palju rohkem erinevustele. loosung mitte midagi meie kohta ilma meieta on väga jõuline ning see nõuab, et inimesed, kes on võimupositsioonil, kus nad ka iganes ei ole äh, perekonnas, äh, olgu need inimesed teenuseosutajad, poliitikud, äh, ja ma palun teid ja tahaksin sõna, tänada parlamendisaadikuid ja iseäranis Mariann Haakinit selle eest, et te olete asendanud ennast nende inimeste positsiooni, keda te üritate aidata. meil on just nimelt vaja võimupositsioonil inimesi, et mõista Äh, nende inimeste vajadusi, äh, keda nad toetavad ja lõppkokkuvõttes on meie ülesanne hoolitseda selle eest, et need inimesed, keda me toetame, äh, et me võimaldame neile kontrolli nende oma elude üle, nii et, et nad saavad omaenda võimu teostada. lõppkokkuvõttes on ju kõik, taandub kõik võimu jagamisele. Euroopas on neid, kes usuvad, võim on nullsummamäng et võimu ära andes jäetakse sellest ilma mina pigem näeksin võimu kui armastust. mida rohkem sul seda on, seda rohkem see kasvab ja seda rohkem on sul seda ka ära anda. ma usun, et tänane sotsiaalne liikumine Euroopas on suurepäraste võimaluste ees. mõned nädalad tagasi äh, kutsuti sotsiaalplatvorme esindama kodanike ühiskonda äh, tippkohtumisel, mis toimus Göteborgis, kus olid kohal ka paljud riigijuhid. Pat äh, Clark, EDF-i asepresident oli seal samuti ja me nägime, kuidas Euroopa Komisjoni president, Euroopa Parlamendi president ja nõukogu president kuulutasid välja sotsiaalsete õiguste samba väljakutse, mis meie ees seisab, on äh, muuta see nüüd äh, ka muutunud poliitikaks ning investeeringuteks. Äh, valitsused on kokku leppinud ka jätkusuutliku arengu eesmärgid kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend ja seega esmakordselt on meil selline tõeliselt universaalne äh, eesmärkide kogum, mis hõlmab jätkusuutlikkust ja aitab luua jätkusuutlikku ja kaasavat demokraatiat ja meie praegune eh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia hakkab varsti lõpule jõudma ja meil on veel võimalus eh, lülitada jätkusuutliku arengu eesmärgid samuti meie tulevikuplaanidesse. loomulikult oleks eh, naiivne, kui ma maaliksin siin ainult roosilise pildi jah ähm,, äh, säästumeetmed on sotsiaalsetele turvavõrkudele lõpu teinud. me näeme, kuidas sotsiaalne killustus kasvab, vaesus äh, kasvab, äh, kütetakse üle hirmu rändekriisi üle, inimesed polariseeruvad poliitiliselt, aga sellisel ebastabiilsuse, ebakindluse perioodil ongi vajalikud tingimused muutusteks, uuteks tööviisideks, uuteks koosmõtlemise viisideks meie käsutuses on üha rohkem vahendeid. meil on üha rohkem inimõiguste alaseid seadusi, mida me saame ja võime kasutada, et oma valitsustelt aru pärida. meil on äh, rohkem tehnoloogilisi võimalusi suhtlemiseks, mis võimaldavad luua uusi liite ja oma sõnumit paremini edastada aga võib-olla kõige olulisem, meil on üha rohkem äh, Äh, enese eestseisjaid, kelle häält ei saa vaigistada ning äh, kes äh, suudavad palju paremini luua kaasavat ühiskonda. aitäh! suur tänu, proua Hainsworth, teile. suur tänu selle väga ilusa kõne eest täna kohtusin ma täiesti juhuslikult siin koridoris ühe tänase parlamendil osalejaga ja tema ütles äh, mulle, et miks me vaatame kogu aeg tagasi, et mis, äh, milline oli olukord kakskümmend, kolmkümmend aastat tagasi ja et milline elu siis oli, miks me ei vaata tulevikku ja just sellele ma mõtlesin, kui te rääkisite lastest ja, ja sellest, kui tähtis on lastele õpetada, et kui nad kohtuvad äh, puudega inimest, et nad ei üllatuks ja ei imestaks. ma arvan, et Euroopa Liidus dokumente ei olegi vaja, vaid rohkem seljasuunalist tööd. aga nüüd lubage sõna anda üle ma-, Mauro Taatisele, kes on Euroopa regioonide komiteest. austatud proua Stevens proua Harkin, proua Anka, proua Tyson, daamid ja härrad, president Varg-, Vardakastanis. ma ei ole seda täiskogu saali mitte kunagi varem nii täis näinud ja ma pole näinud siin ka kunagi varem nii palju naeratavaid inimesi ja tõesti, see teeb mindki rõõmsaks ja suur tänu selle küllakutse eest pöörduda regioonide komitee nimel teie poole. kohalikud omavalitsused, regionaalsed omavalitsused mängivad väga olulist rolli sotsiaalpoliitika rakendamisel. viimasel ajal on väga palju nendest teemadest räägitud. võetud on Euroopas vastu Euroopas sotsiaalõiguste sammas ja me oleme üritanud äh, paremaid tingimusi luua kõigi jaoks selleks, et tööelu oleks ilusamas tasakaalus ja et eh, mitte kedagi ei jäetaks maha. me peame need üldised eesmärgid kindlasti saavutama, kuid kui me vaatame puuetega inimeste igapäevaelu, siis mulle tundub, et eh, me ei saa piirduda lihtsalt kohalike omavalitsuste poolse tegevusega, vaid pigem tuleks panustada teadlikkuse tõstmisele rahva seas laiemalt. meil on vaja piisavalt vahendeid oma poliitikate rakendamiseks ja ka tunnetust, kuidas seda teha, et tagada personaalsed tugiteenused, mis oleksid nii kõrgekvaliteetsed kui võimalik. Euroopas on suur demograafiline probleem. tööealise elanikkonna arv väheneb vananeva elanikkonna osakaal aga suureneb ja järgnevatel aastatel see trend ei vaibu ja Euroopa Liidu elanikkond väheneb üldiselt. miks ma sellest kõigest räägin? sellepärast, et me teame, et ühtekuuluvuspoliitika tulevik määrab majanduskasvu ja sotsiaalse kaasatuse Euroopas. regioonid, piirkonnad ja linnad saavad äh, peamistele investeerimisprogrammidele suurt toetust tõukefondidest ja sellel on selge mõju inimeste igapäevaelule, eriti kui neid kasutatakse õigesti ja sihipäraselt. vaadakem äh, tööhõive ja sotsiaalpoliitika vallas Euroopa poolsetele rahastamisvahenditele. sealt tuleb selgelt välja, et peamine hoob, mida kasutada, on Euroopa Sotsiaalfond. minu koduriigis Itaalias on sotsiaalfondist rahastatud väga palju väga edukaid algatusi. ja see on olnud edukam, kui äh, on olnud seadusandluse tagajärjed, mis riigi tasandil vastu on võetud. minu meelest on väga kahetsusväärne, et meil on jätkuvalt väga palju peresid, kus üks või mitu liiget on puudega, kes ei saa juurdepääsu näiteks haridusele lihtsalt sellepärast, et ei ole piisavalt rahalisi vahendeid selle juurdepääsu garanteerimiseks. mina arvan, et tähtis on ära kuulata ja lähtuda sellest, mida ütles volinik Tyson. me peame seadma endale selle temaatika selgeks poliitiliseks eesmärgiks. loomulikult sotsiaalpoliitika rakendamiseks on vaja raha, aga ka aega ja kannatust. kuid kui me rakendame tegelikkuses ka õigused, siis selleks on ka vaja raha, kui me ei taha jääda lihtsalt suurte sõnade tegemise juurde. Need rahastamisvahendid Euroopa tasandil peaksid olema nii paindlikud kui võimalik, et oleks võimalik tagada kõikide vajadused ja ei keskendutaks mitte ainult üksikutele sihtgruppidele välja on kuulutatud uus Euroopa kapitalifond, ootan põnevusega, kuidas see välja peaks nägema. regioonide komitee poolt ütleksin nii palju, et ka meie oleme reageerinud omapoolse arvamusega sotsiaalõiguste hartale, aga me kirjutasime kirja ka Itaalia, vabandust, puuetega inimesed kirjutasid Itaalia ministrile, sotsiaalministrile kirja. kallis minister, meie, puuetega inimesed, ei saa teha kõiki neid asju, mida saavad teha tavalised inimesed. ainult tänu sotsiaalsele toele saame ennast ära toita ja e, edasi elada, aga regionaalvalitsuste panus on olnud väike. ning e, me ei peaks olema rahul lihtsalt nende riismetega, mis meile üle jäävad teistest. me ei kao mitte kuhugi tegemist ei ole meditsiinilise probleemiga, vaid sotsiaalse probleemiga. vot sellise lähenemise peab võtma ka Euroopa tasandil, kui tahame, kui tahame leida parimad poliitilised lahendused, aitäh. suur tänu, härra Tätis. ja nüüd äh, saab sõna proua Kuuneva, kes on Euroopa Parlamendi saadik, palun suur tänu. prouad juhatajad, tere pärastlõunat ka minu poolt. ja tere tulemast koju. miks ma ütlen koju, sellepärast et see on teie kodu. see koda siin on Euroopa demokraatia kants. ja nii nagu kõik kodud, on ka meil oma siseprobleemid aga me lähtume siin teatud väärtustest, väärikus, võrdsus, mitmekesisus, solidaarsus ja demokraatia. üsna tihti on majades, keldrites igasuguseid probleeme või tekivad mõrad hoone fassaadidele, ka meil, aga Teie panus on siin kodus meie jaoks väga oluline. see olete täna, see, et te olete täna siia kokku tulnud, näitab selgelt, et vaatamata raskustele on see siiski olnud võimalik. ja te tahate anda oma panuse mitmekesise Euroopa ehitamisele. ma arvan, et kõik meie oma häältega peame oma häälel laskma kõlada et see hääl oleks kuulda otsustuslangetusprotsessides. niimoodi äh, pöördudes äh, nõukogu ja komisjoni poole, neile infot edastades anname neile ülevaate sellest, milline on meie igapäevaelu ja mis see igapäevaelu väärt on. kui me vaatame seda, kui palju tehakse kulutusi puuetega inimestele täna, siis tundub, et see elu ei olegi nagu eriti midagi väärt. aga meie institutsioon peab tagama kõigepealt kasinuspoliitikatele lõpu tegemise. ja me ei tohi äh, lasta äh, lubada seda, et piisavalt vahendeid ei eraldata Euroopa puuetega inimeste strateegia elluviimiseks, muidu ei ole sellest mitte mingisugust mõ-, kasu. ja tagumine aeg on teha lõpp silmakirjalikkusele, et öeldakse, et me tahame seda ja teist, aga samas raha ei anta, suur tänu suur tänu, proua Kuneva. tõesti, on käes tagumine aeg liikuda sõnadelt üle tegudele. aga nüüd tahaksin ma sõna üle anda oma kallile kolleegile Euroopa Puuetega Inimeste Foorumist, meie juhtivkomisjoni esimees härra Rodolfo Catani. suur tänu, tere pärastlõunat! mi-, minu ees on probleem. nimelt, kuidas öelda midagi olulist ja samas teha seda lühidalt. ma olen nägemispuudega isik, mul on äh, puutekell ja nagu ma äh, nüüd aru saan, on juba kakskümmend minutit äh, sellest ajast kulunud, mis on tegelikult ette nähtud osalejatele nii et te võite aru saada, kui häbi mul praegu on. aga EDF, ma pean tunnistama, on ette valmistanud väga olulise dokumendi. Euroopa puuetega inimese strate-, puuetega inimeste strateegia tuleviku osas. ja minu meelest on see põhimõttelise tähtsusega ja oluline ja ma kulutaksin viis-kuus minutit kõige rohkem teie aega. mul ei ole siin et-, valmistatud ette teoreetilist ilukõnet, räägin faktidest. mida meie ootame sellelt strateegialt? kõigepealt me tahaksime teada, milline see välja näeb ja milline see peaks välja nägema. ja me kutsume Euroopa juhte üles võtma vastu strateegia, mis saavutab järgmist, neid punkte ei ole väga palju. katab kõik ÜRO konventsiooni sätted ja et äh, selle rakendamisele eraldataks ka eelarvevahendid ja tagatakse vahendid seireks. et see oleks integreeritud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia jätkutööle, see strateegia puudutas äh, intelligentset majanduskasvu ja Euroopa sotsiaalõiguste sammast. et see vastaks kahe tuhande kolmekümnenda aasta säästva arengu eesmärkidele ja säästva arengu strateegiale, et selle aluseks oleks äh, ÜRO äh, konventsioonikomitee lõppjäreldused ja et kaasatud oleks kõik Euroopa Liidu institutsioonid, organid ja agentuurid selle rakendamisesse ja edasimineku seiresse. nii et sellest peaks saama see mootor, mis käivitab äh, uue puuetega inimeste õiguste agenda aastast kaks tuhat kolmkümmend. see peaks hõlmama ka selle, mida ütles meie president välja, et aasta kaks tuhat kakskümmend üks oleks järgmine Euroopa puuetega inimeste aasta. see on üks meie peamistest eesmärkidest. me kutsume Euroopa juhte samas üles ka hõlmama järgnevad tegevused Euroopa puuetega inimeste strateegiasse kaks tuhat kolmkümmend. ma pean eh, kahetsusega väljendama, et neid punkte on kuusteist, mida me nõuame, aga teen kiiresti tuleb ratifitseerida CRPD valikuline protokoll. Euroopa Liit on palju aega kaotanud, peaks nüüd selle äh, vahemaa jällegi tagasi võtma. tuleb tagada puuetega inimeste ja nende perede organisatsioonide vahel struktureeritud dialoog ja tuleb äh, luua eraldi eelarverida selle konsultatsiooni ja kaasamistöö jaoks ja ma ütleksin, et ilma rahata ei tule sellest asjast midagi. sellest asjast ei saa asja. tuleb luua sisemine koordineerimismehhanism ja luua kõikidesse Euroopa Liidu institutsioonidesse fookuskeskused nii organitesse kui ka ametitesse, nii nagu artikkel kakskümmend kolm lõige üks ÜRO konventsioonist ette näeb. tuleb äh, seirata mõju hindamissuuniste indikaatoreid, et vaadata, kas uus seadusandlus ja rahastamisprogrammid vastavad tingimustele, tagamaks konventsiooniga kattuvus. see oli nüüd viies punkt tuleb üle vaadata pädevused, mis lasuvad Euroopa institutsioonidel. tuleb kaasata kõik poliitikavaldkonnad, mille osas Euroopa Liidul on kas seadusandlik võim või õigus meetmeid vastu võtta. tuleb äh, need pädevused siis, nagu ma ütlesin, üle vaadata ja kaasajastada tuleb tagada ristdiskrimineerimise vältimine, mitmekordse diskrimineerimise vältimine. puuetega inimesed kuuluvad väga paljudesse erinevatesse gruppidesse. Neid tuleb tunnustada. kaasata ka need, kes ei osale ühiskonnaelus me tahame aga, et kõikide inimeste õigused leiaksid tunnustamist ja et nad leviks ja võetakse arvesse kõikides strateegia aspektides. tuleb võtta vastu seadusandlus äh, puude aluse diskrimineerimise keelustamiseks, sealhulgas äh, mitmekordne keelustamine. sellele peavad ka jõustamismeetmed tulema kaasa. see oli nüüd punkt kaheksa välja arendada kõikehõlmav ja juurdepääsetav kampaania, et tõsta teadlikkust ÜRO konventsiooni kohta, et võidelda eelarvamuste vastu, mida me näeme puuetega inimeste suhtes. ja te ei kujuta ette, kui palju neid eelarvamusi on, vaatamata sellele, mida teinekord meile öeldakse. pakkuda koolitust kõikidele Euroopa Liidu ametnikele kes Euroopa institutsioonides tegutsevad konventsiooni kohta ja inimõiguste põhineva lähenemise kohta. lisaks sellele juurdepääs teenustele ja toodetele ka puuetega inimeste jaoks järgmine väga oluline teema. tuleb luua tegevusi ka sellistes äh, valdkondades nagu äh, puuetega äh, pagulased ja immigrandid. tuleb kasutada Euroopa õigus selleks, et tagada inimeste turvalisus. tuleb toetada iseseisva elu võimalusi ja inimeste kaasamist ühiskonda, seda läbi Euroopa Liidu fondide, toetamaks kogukonnapõhiste teenuste pakkumist. peaaegu valmis tuleb võtta vastu seadusandlus Euroopa tasandil, et Euroopa oleks juurdepääsetavam, sealhulgas võtta vastu Euroopa juurdepääsetavuse akt ja see põhimõte tuleb tuua eeltingimuseks kõikide Euroopa Liidu poolt rahastatud programmide puhul ja kompromisse siin teha ei tohiks. tuleb tagada korralik rakendamine ja jõustamine asjasse puutuva seadusandluse puhul, näiteks nagu veebilehekülgede ja mobiillahenduste juurdepääsetavuse tagamise direktiiv avalikes asutustes. tuleb toestada neid algatusi, mille eesmärgiks on liikuvusvaba, liikumisvabaduse edendamine puuetega inimeste jaoks, näiteks nagu reisijate õiguste alane seadusandlus, teenuste ülekantavus ning robustse Euroopa puue, puudekaardi süsteem. praegu on tegemist alles pilootprojektiga. tuleb täita kohustused, mis on võetud Euroopa Liidu kui avaliku institutsiooni poolt ÜRO konventsiooni kontekstis ja viimane punkt, tuleb vastu võtta vajalikud mehhanismid, garanteerimaks, et Euroopa Liidu institutsioonid, teenused ja algatused oleksid juurdepääsetavad ka puuetega inimestele ja et juurdepääsetavus tagataks süstemaatiliselt vastavalt universaalsetele põhimõtetele. Need on meie ettepanekud. Nende täitmine saab olema raske nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriigi, riikide jaoks. ja sellel põhjusel, kuigi meil on vaja uut puuetega inimeste strateegiat aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend. ei ole minu jaoks täna siin lihtne öelda, mida EDF praegusest strateegiast arvab. no kui ma ütlen pehmelt, siis me ei ole väga rahul. sest et väga paljud tegevused ei ole toonud tulemusi ja me ei näe, et oleksid praeguses raskes olukorras võimalik neid veel selle järelejäänud aja jooksul saavutada. aga ma olen ära kuulanud siin täna paar-kolm kõne, äh, vabandust, olen proua volinik Dysoni kõnesid nüüd paar-kolm korda kuulnud, need on väga huvitavad ja loodetavasti võime tõesti komisjonile loota, et nad pühenduvad sellele. me teame, et Euroopa Parlament meid toetab. me oleme natukene vähem äh, veendunud liikmesriikide poolsest pühendumusest. aga loodetavasti, et tulevikus jah, võetakse endale uued kohustused, aga et saad, saadab meid ka uus edu, aitäh! Dank u wel. Dan... Suur tänu. nüüd läheme sessiooni teise poole juurde ja annaksin sõna delegaatidele meil on väga vähe aega ja kõik võiksid äh, rääkida nii lühidalt kui vähegi võimalik. järgmisena saab sõna härra John Piero Grifo. härra Grifo, kus te istute? mina äh, esindan Fiidi me räägime sajast miljonist inimesest arenguriikides, kes on puudega ja kes kannatavad kõrvalejäetuse all. istun kohal kakssada üheksakümmend kaheksa, aga kaamera ei paista mind üles leidvat. sada miljonit inimest kogu maailmas on puudega ja nad saavad äh, toetusi ja mm, erinevaid annetusi. ÜRO on teinud äh, pikalt tööd selle nimel, et äh, sellised inimesed tuge saaksid ja lõppsoovitustes artiklis üksteist ja artiklis kolmkümmend kaks, mis puudutavad humanitaarselt keerulisi olukordi, tehakse terve rida soovitusi ja ma arvan, et need on olulised ka siin tuleb tagada puuetega inimeste kaasatus nendesse tegevustesse, see on põhimõtteline asi ja see puudutab nende õigustest kinnipidamist ja nendele praktilise abi osutamist. see aga annab neile väärikuse, millele igaühel on õigus. on vaja teostada seiret Euroopa Liidu meetmete ja tegevuste üle ja tihti puuetega inimeste roll ei pälvi piisavat tähelepanu. raha, mis suunatakse kolmandatesse riikidesse, väga tihti ähm, ei vaadata, kui palju sellest rahast aitab äh, toetada puuetega inimeste projekte. kui me räägime äh, puuetega inimestest ja Euroopa strateegiast äh, ja arenguriikidest, siis on vaja teostada se-, seiret selle üle, kui palju rahast äh, jõuab äh, nende eesmärkide peale kulutamiseks. aitäh! aitäh, et tegite lühidalt. samuti tahaksin paluda, et järgmised sõnavõtjad äh, peaksid kinni äh, kõneajast. järgmisena saab sõna härra John Dolan, kes esindab Iirimaa Puuetega Inimeste Liitu. Michael. I'm mul on au juhtida siin tugevat äh, Iiri delegatsiooni, peaaegu kolmsada tuhat inimest, äh, kellel on puuded, äh, mõrvati natsirežiimi poolt, äh, sest režiim kirjeldas neid ja ma tsiteerin, kui inimestena, kelle elu ei ole elamist väärt, on fakt, et selline hävitusprogramm ähm, viidi ellu ilma suuremate takistusteta aastal nelikümmend kaheksa ÜRO, kes oli nõrk äh,, kehtestas äh, universaalse inimõiguste deklaratsiooni, see ütles, et inimestel on õigused tulenevalt sellest, et tegemist on inimestega, sellest piisab. kuus aastakümmet hiljem äh, ÜRO võttis vastu puuetega inimeste de õiguste deklaratsiooni ja olgem selged, see konventsioon tunnustab, et ÜRO ja riigid, mis on konventsioonile alla kirjutanud, sealhulgas äh, Iirimaa, ei ole piisavalt parendanud äh, puuetega inimeste olukordi, olukorda oma riikides. Nendest äh, ei ole saanud inimõiguste täieõiguslikke kandjaid ja teostajaid, nendest ei ole saanud inimesi, kellel on sisemine väärikus, inimesed, keda kutsutakse üles osalema ja edu saavutama. konventsioon kuulub Euroopa Liidu õiguse raamistikku, Euroopa puuetega inimeste strateegia on oluline tööriist, millega kaasatus saavutada. deklaratsioonide koostamine ei ole sama kui kohustuste täitmine. ma olen noorena kaalunud mitmeid põrsaid, aga põrsa kaalumine ei tee teda raskemaks. tegevused loevad. Euroopa Liit on demokraatlik institutsioon, mis on väga olulisel kohal meie keerulises maailmas. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad eest vedama, kui nad seda ei tee, siis nad jätavad ähm, abivajajad marginaliseeritusse. lõpetuseks, me teame väga hästi viimase aastakümne jooksul, et Euroopa Liit suudab tegutseda pühendunult, tugevalt ja mm, veendunult, me peame vaatama ja nägema, kuidas Euroopa Liit ja tema institutsioonid äh, kasutavad seda jõudu ja otsusekindlust kaheksakümne miljoni inimese, nende perekonnaliikmete elu parendamiseks, aitäh! hakkame, me hakkame sõnade Slavomir. järgmisena saab sõna härra Slavomir Pesovski, aga palun tehke lühidalt, et kõik jõuaksid sõna saada. Witam Państwa serdecznie i tere ja tere tulemast! ma tahaksin tänada kõiki, kes aitasid mul täna siia tulla ja tahaksin pühendada oma sõnavõttu kõikidele, kes eh, ei jõudnud siia, kes on oma kodudes või hool-, hooldusasutustes või kellest hoolitsevad nende perekonnaliikmed, aga kes võib-olla ei ole päris rahul äh, olukorraga, milles nad on puuetega inimestena. samuti tahaksin tänada kõiki, kes on siia kohale tulnud, kes on eh, organiseerinud selle Äh, ürituse, eriti tahaksin äh, tänada mm, proua Harkenit, kes äh, sisse juhatas ka minu sõnavõtu ja ka teist kolleegi, sest madam Harken ütles, et ta võttis tööle puue, puudega inimese ja alles siis mõistis, kui keeruline on puuete, puudega inimesel toimida ja mis on vaja selleks, et ta tööturul hakkama saaks. tuleb välja, et Brüssel on väga Mm, liikumispuudega inimese vaenulik, äh, aga ma kutsun teid äh, Varssavisse, seal on palju lihtsam ringi liikuda kui siin. see oli minu esimene punkt või märkus. nüüd järgmine. meil on õnnestunud äh, midagi ära teha. meil on ligipääsetavus õigusakt, aga kui me loeme artiklit üheksateist ÜRO konventsioonis ja vaatame sama aasta augusti kommentaare, mis asutati või avaldati artikli üheksateist kohta, siis me näeme, et konventsiooni kohaldamise ala on laiem, selle eesmärk on iseseisvel, iseseisev elu ja selles kommentaaris öeldakse Äh, midagi isikliku abistaja kohta, seda mainitud, ilma isiklike abistajateta inimesed, kes on hooldekodudes, inimesed, kelle eest kannavad hoolt perekonnaliikmed või isegi inimesed, kes suudavad tööd leida, nad ei saa tööle minna. Teil tuleb mõista, et iseseisev elu ja toimimine on inimese põhi, põhiõigus, seda tuleb rakendada ja seda tuleb äh, rahastada strateegia vajab pidevat läbivaatamist, meil on vaja eesmärke, mis puudutavad mitte ainult elukvaliteeti ja sotsiaalset kaitset puuetega inimestele, mitte ainult sotsiaalset abi, vaid ka tuge, mida antakse tagamaks puuetega inimeste põhiõiguste tagamiseks, sealhulgas iseseisva elu võimaldamiseks. ja lõpetuseks ma vabandan, et ma oma aega pikendan, aga tsiteeriksin ühte le-, loengut mida pidas Monika äh, Žimapševska, kes juhib äh, vaimupuudega inimeste ühendust ja, äh, ja tema küsis, kas me oleme selleks konventsiooniks valmis. aitäh teile! aitäh! järgmisena saab sõna härra Vassileios Kutsianos Kreekast, aga palun tehke hästi lühidalt tere päevast kõigile! mina olen Vassileios Kutsianos ja vastutan rahvusvaheliste suhete eest Kreeka puuetega inimeste riiklikus konföderatsioonis. NCTP on meie organisatsiooni lühend. me esindame puuetega inimesi ja nende perekondi. ning ma tahaksin edastada südamlikud äh, tervitused äh, ühendustele teistest riikidest, kes on äh, samuti näinud vaeva nende probleemidega, millega meie oleme pidanud rinda pistma säästupoliitika tõttu. me näeme raskusi seoses Kreeka äh, abipaketiga ja oleme vaeva näinud juba ligemale kolm, äh, kümme aastat. ning äh, need meetmed, mis on rakendatud, on vähendanud igasuguseid toetusi, invaliidsustoetusi ja kõik meie programmid, mis olid suunatud puuetega inimeste majandusellu integreerimisse, on kannatanud ja seetõttu on äh, inimesed, kes äh, niikuinii on juba raskustes, äh, veelgi rohkem tõrjutumad. meie jaoks, meie riigis on äärmiselt oluline seetõttu hoolitseda selle eest, et ÜRO konventsioon oleks järgitud me peame jälgima asjade käiku, me peame ühiselt tegutsema, et suudaksime niimoodi kinni pidada nendest põhimõtetest, mis on aluseks Euroopa demokraatiale, väärikus, inimõiguste austamine, võrdsus, vabadus ja solidaarsus liikmesriigi puuetega inimeste liikumisena loodame, et Euroopa Liit paneb aluse integreeritud poliitikale, integreeritud programmile, mis sisaldab ÜRO konventsiooni õilsaid ideid ning äh, muudab äh, puuetega inimeste ja nende perede igapäevaelu hõlpsamaks. me näeme, kuidas säästumeetmed on mõjunud ja ma loodan, et Euroopa Liidu institutsioonid, komisjon, nõukogu, parlament, kõik teevad väga kõvasti tööd selle nimel, et liikmesriikide puuetega inimeste foorumid hakkaksid ellu viima üle-euroopalist sotsiaalpoliitikat, sellist poliitikat, mis arvestab nende inimestega just nimelt majanduskasvu äh, aspektist ja ei näe neid lihtsalt majandusliku koormana, aitäh. aitäh. järgmisena saab sõna härra Marku Jokinen, kuulmispuuetega Euroopa Liidu president. Thank you, Madam Chair. aitäh, lugupeetud äh, Eh, juhataja, ma esindan siis Euroopa Liidu kuulmispuuetega inimesi, olen nende liidu president ja esindan ka Euroopa Liidu viipekeele kasutajaid ja räägiksin siis kuulmispuudega inimese nägemusest, eh, selline, sellest, milline peaks olema Euroopa eh, tulevane puuetega inimeste strateegia ÜRO puuetega inimeste komitee on juhtinud tähelepanu kahele probleemile. üks puudutab sõna- ja arvamusevabadust ning juurdepääsu informatsioonile ning teine puudutab inimeste osalemist poliitikas ja ühiskonnaelus. komitee on soovitanud, et Euroopa Liit peaks võtma tarvitusele vajalikud meetmed selleks, et tagada õigusaktide jõustamine, mis on seotud just nimelt infole ja teabele juurdepääsemisega. Euroopa juurdepääsetavuse akt ja see, mis sealt välja on jäänud Äh, selle osas on soovitatud, et mis sealt äh, välja on jäänud, äh, tuleks sinna, tuleks panna Euroopa Liidu puuetega inimeste strateegiasse ja tuleks jätkata jõupingutusi selleks, et juurdepääsetavusega edasi liikuda väga sageli Äh, kuulmispuudega inimesed ja viipekeele kasutajad on jäetud kõrvale ja see on äärmiselt oluline, et me järgiksime, äh, kuidas ellu rakendatakse puuetega inimeste strateegiat kooskõlas ÜRO puuetega inimeste komitee soovituste ja tähelepanekutega. ja see seire peaks olema seotud äh, tööga, mida tehakse puuetega inimeste strateegia vallas. ja nüüd jõuaksin siis teise teemani, mis on Eh, osalemine poliitilises ja avalikus elus. on väga oluline, eh, et see periood, mis eh, e-, eelneb valimistele, on äärmiselt oluline selleks, et anda inimestele võimalus valimistel osaleda ja seega info ja info juurdepääsetavus on vajalik ka viipekeeles, et kuulmispuudega inimesed saaksid äh, Äh, sellega tutvuda, samuti subtiitrid on olulised, kõik programmid, kõik äh, voldikud peavad olema kaasavad, need peavad kaasama ka viipekeele kasutajad, kuulmispuuetega inimesed ja see on samuti äh, osalus, osa siis ÜRO puuetega inimeste komitee tähelepanekutest, aitäh! aitäh! järgmisena saab sõna proua Sara Toot Ühendkuningriigist. mina olen Euroopa äh, iseseisva eluvõrgustiku direktor ja mul on küsimus äh, kui äh, tihti te seate küsimärgi alla enda kui Euroopa Liidu kodaniku õigused? Äh, vaatamata sellele, et puuetega inimeste konventsioon on ammu jõus, on iga puuetega inimene siin äh, ruumis seisnud silmitsi olukorraga, kus nende õigused on seatud küsimärgi alla. me peame hoolitsema selle eest, et kõigil puuetega inimestel on juurdepääs toetusele, mida nad vajavad, äh, nii et, et neil on juurdepääs kõigele, mida nende enda riik ja Euroopa suudavad pakkuda ja me peame tagama nendele juurdepääsu isikliku abistaja, viipekeeletõlgi see peaks olema e-, eelarve e, osaks e, igal pool Euroopas ja see ei peaks olema seotud ainult puuetega. meil on vaja hoolitseda selle eest, et Euroopa struktuurifondi vahendeid kasutatakse äh, kõigi puuetega inimeste kaasamiseks, nii et, et nad saavad olla äh, täieõiguslikud ja aktiivsed kodanikud oma kogukonnas. nii et neil oleks kontroll oma elude üle. Euroopa struktuurifondide raha tuleb kasutada selleks, et äh, toetada universaalset disaini äh, infrastruktuuri vallas, selleks, et Euroopa oleks kõigile kättesaadavam, me soovime, et kaasatus meie ühiskonnas oleks äh, iseenesestmõistetav, et selle eest ei peaks võitlema, aitäh! jaa, minust peab eesnägema Euroopa Parlament. aitäh! proua Grappini saab järgmisena sõna Euroopa Parlamendist. proua Grappini, siin ma olen impressiona-. suur aitäh! mulle avaldab muljet see, mis täna siin toimub. ma tõesti tahaksin tänada selle ürituse korraldajaid, ma tahaksin teid tänada selle eest, et te võitlete inimõiguste eest, mis teil peaks olema. Teid on äh, kümneid tuhandeid. Te olete täna meie hulgas. mina kuulun puuetega inimeste interrühma ja seda sellepärast, et oma kodumaal ma puutun väga palju kokku valitsusväliste organisatsioonidega, töötan puuetega inimestega, kes on täielikult integreerunud näiteks sellesse ettevõttesse, kus ma töötasin, aga äh, mõnede äh, inimestega, äh, nagu siin juba enne just öeldi, olukord ei ole nii. Te peate võitlema selle eest, et saada seda, mis teile kuulub. ja meie siin Euroopa Parlamendis ja minu kolleegid siin Euroopa Parlamendis võitlevad selle eest, et kuigi meil siin Euroopa tasandil on olemas reeglid, et oleks suurem juurdepääsetus, suurem läbipaistvus, suurem objektiivsus ja võitleme ka selle eest, et liikmesriigid teeksid sedasama Teil peab olema juurdepääs kõigele internetile, transpordile, hoonetele ja ma leian, et me oleme tõesti praegu õigel teel, sellepärast et eh, sellel aastal on langetatud ka õigeid otsuseid selles suunas. Eh, ma ei tea ühtegi saadikud siin Euroopa Parlamendis, ükskõik mis fraktsiooni ka ei, ta ei, ka ei kuuluks, kes ei eh, toetaks, kes ei hooliks teie probleemidest. soovin teile head tervist, soovin, et teil oleksid elus samasugused õigused nagu kõigil teistel, et eh, te oleksite integreeritud tööturule, et saaksite Äh, oma omadusi äh, ja oskusi realiseerida. soovin teile tõesti head tervist ja ma tõesti loodan, et me oleme kõik ühtsed äh, ja avaldame survet ka liikmesriikidele, et teie probleemidega tegeldakse ka seal, nii et, et kõigile väga ilusat aasta lõppu ja loodan, et kõik läheb väga hästi. aitäh ja järgmine saab, järgmisena saab sõna Rosa Estaras Euroopa Parlamendist. suur aitäh! kõigepealt tahaksin öelda, et on suur au osaleda siin sellel üritusel, kus äh, on kohal nii palju olulisi inimesi. ma olen samuti puuetega inimeste interrühma liige ja olen selle rühma aseesimees ja tahaksin äh, teid äh, tänada, tahaksin tänada puuetega inimeste äh, foorumit ja tahaksin tänada oma Hispaania kolleege tehtud töö eest ja nende pühendumuse eest. Nende töö ja nende pühendumus on minule võrdlusaluseks, kui ma vaatan, mida ma saan teha selleks, et ühiselt edasi liikuda, selleks, et paremini kindlustada inimõigusi ning tagada õiglasem ja võrdsem kohtlemine. samuti tahaksin tänada volinikku. volinik on meie sõber kõigis küsimustes, mis on seotud puuetega. ta on esitanud juurdepääsualased õigusaktid on, mis on palju ambitsioonikamad kui varasemad ning ma tõesti loodan, et meie kõige liit siin ruumis ja meie liit komisjoniga aitab juurdepääsetavust parandada. Euroopa juurdepääsetavuse strateegia kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend eh, liigub edasi, meil on toimunud eh, arutelu eh, selle üle eelmisel minitäiskogul ja ma loodan, et meil õnnestub seda strateegiat parandada sest see puudutab väga paljusid erinevaid teemasid ja juurdepääsetavus on inimeste põhiõigus, see on äärmiselt vajalik äh, haridusele ja juurdepääsule kõikidesse sektoritesse, ma pean siin silmas ka digitaalset juurdepääsu me peame täitma ÜRO konventsioonist tulenevaid nõudeid, me oleme kõik äh, nõus selles osas, mis tuleb teha ja sõnades oleme üksmeelel, aga kui meil on vaja raha, siis tekivad probleemid, me peame oot-, arve-, kaasama kõik inimesed. ma olin, ma olen ka petitsioonide komitee liige ja me saame väga palju petitsioone Euroopa kodanikelt, kes kurdavad just nimelt selle üle, et neil ei ole juurdepääsu, nad kurdavad ebavõrdsuse üle, mis Euroopas esineb ja ometigi peaks Euroopa olema võrdne kõigi jaoks. Äh, kõik need inimesed, kes täna siin saalis kohal on, kõik need ühendused, kes selles valdkonnas töötavad, kõik need organisatsioonid, kes puuetega inimestega töötavad, on väga olulised. meie peame teid selle liikumise eestkõnelejateks see, mis toimub, on jätkuv protsess, inimeste teavitamine, nende teadlikkuse tõstmine. me räägime võrdsusest, me räägime Euroopa Liidu väärtustest, me räägime õigustest, inimõigustest ja ühiselt üritame me muuta inimeste mõttelaadi ja inimeste tundeid ja muuta puuetega inimeste teema prioriteetseks kogu Euroopas. aitäh tähelepanu eest! suur tänu, järgmisena saab sõna Stephanie Wooli. Stephanie Wooli, paluks. meie organisatsioon esindab äh, psühhosotsiaalsete raskustega inimesi ja me kutsume Euroopa Liitu üles täitma äh, ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee soovitused ja EDF eh, e resolutsioon samuti täita. kõige olulisem on meie jaoks tagada nende organisatsioonide kaasatus, kes esindavad puuetega inimesi, sealhulgas eh, eh, psühhosotsiaalraskustega inimesed tuleb luua raamistik, eh, mis oleks mõtestatud eh, nii arvamuste vahetuseks Euroopa Liidu institutsioonide ja puuetega inimeste organisatsioonide vahel, kellel on vaja Euroopa Liidult toetust, ka rahalist toetust. no selleks, et see asi oleks mõtestatud, peab eh, see raamistik kaasama näost näkku kohtumisi ja ka puuetega inimeste organisatsioonide esindajatega, selle asemel, et saadetaks välja küsim-, küsimustikke ajalooline Helsingi konverents kahe tuhande viienda aasta jaanuaris oli see koht, kus Euroopa pani kokku raamistiku ja lõi kompassi e, headeks tavadeks vaimsete haiguste ka ümberkäitumise puhul, see oli hea algatus, aga see ei ole piisav e, tagamaks e, psühhosotsiaalsete haigustega inimeste koht meie ühiskonnas vaimse tervise diskrimineeriv seadusandlus näeb ikka veel ette pealesunnitud äh, haiglasse paneku ja nii edasi, peale surutud äh, ravimeetmed meie liikmesriikides, mille aluseks on siis see, mida arstid arvavad, et inimesel on viga. piirangud äh, on üle terve Euroopa Liidu, sellega rikutakse meie õigust võrdsusele. tegemist on väga tõsiste inimõiguste rikkumistega nii nagu ÜRO komitee on öelnud ja ÜRO eriraportöörid, peab olema prioriteediks ka Euroopa Liidus ja peab leidma lahendamist äh, läbi strateegiate ja pakiliselt, pakilistel lähe-, tulevikutegevustel, loodame teile, aitäh! ja läheme edasi. järgmisena saab sõna Pietro Cirinchione suur tänu. minu esimene palve on see, et meie õiguste kaitsel tuleks lähtuda puudest ja tunnustamise protsessile tuleb tähelepanu pöörata, see on praegu lihtsalt liiga valulik erinevates ja erinev erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides. on äh, on liikmesriike, kus äh, puudetunnistuse saab väga lihtsalt ja avanevad kohe teenis, teenused. teistes riikides äh, on selliste puuete puhul, nagu näiteks autism, see protsess väga pikk ja stressirohke, kõik sõltub komisjonist, kes teie juhtumi üle vaatab ja üsna tihti tuleb seda elu jooksul mitu korda korrata on oluline, et äh, meie õigused oleksid äh, igal pool lihtsalt rakendavad, olenemata sellest, millises liikmesriigis me oleme sündinud. autismiga seotud uuringud ravimitööstuses äh, on väga kiiresti edasi liikunud, on tehtud investeeringuid, ajalisi ja rahalisi, aga me peaksime vaatama, millised on sellega kaasnevad eetilised probleemid, mil-, mis kaasnevad nende katsetega meil ei ole piisavalt äh, arengut tagatud selles valdkonnas. me peame kaasama need inimesed, kes kannatavad autismi all ja ka nende pereliikmed, et selliste eetiliste hinnangute tegemise puhul. me peame vältima seda, et ravimisektor kuritarvitab neid inimesi, mitte ainult äh, kaastagajärg, äh, kõrvalmõjude pärast, mis need ravimid endas võivad peita, vaid me lihtsalt peame teadma, millised need mõjud on igas liikmesriigis peavad autismiga tegelevad inimesed olema nendest, nende aspektidega kursis. järgmisena äh, saab sõna CERM. järgmine kõneleja suur tänu. mina olen Marina Kvervo ja olen puuetega väga palju kokku puutunud Hispaanias. põrkume me üsna tihti kokku väga suurte eetiliste probleemidega ja ma tean, millised on raskused ka näiteks minu enda kodukülas. ma olen sotsiaaldemokraat demokraatliku erakonna liige ja meie teeme väga palju koostööd. probleemiks minu jaoks oli ka saada valimistel erakonna nimekirja, mul see õnnestus. ma olen osalenud kõikidel erakonna koosolekutel ja osalen väga aktiivselt ka otsuse langetusprotsessis ja olen osa ka sellest grupist, kes puuetega seonduvate teemadega tegeleb ja üritab kõikidele tagada hääleõiguse ma võin hääletada ja minu meelest on väga oluline, et inimesed, kellel on puue, et nendel oleks valimisõigus. täna on aga reaalsus teistsugune ja puuetega inimestel seda võimalust ei ole ja seda õigust ei ole. põhjuseks on äh, probleemid jõuda valimisjaoskonda, me oleme aga siiski inimesed ja väga suutlikud selle juures Convención Internacional Unidas sobre ÜRO puuetega inimeste konventsiooni komitee ja artikkel kakskümmend üheksa ütlevad väga selgelt, et puuetega inimesed omavad õigust valimistel osaleda ja omavad õigust valituks saada, nii nagu kõik teised ja sellepärast me peame tegutsema kiiresti, et see eesmärk täidetaks. ja lõpetuseks ma tahaksin tänada kõiki neid, kes võimaldasid mul täna siia tulla. see annab mulle palju lootust juurde ja minu jaoks on oluline öelda, et Ehm, sotsiaaldemokraatlik Erakond Hispaanias on mind aidanud. aidanud mind ja kõiki teisi minusuguseid, kes võitlevad kõikide üksikisiku õiguste eest. ja suur tänu kõikidele parlamendiliikmetele, kes mind aitasid. Thank you so much! suur tänu selle ettekande eest ja järgmisena saab sõna Ungarist äh, pärit äh, kõneleja Ersebet Földesi. suur tänu! kallid kuulajad, daamid ja härrad, Ungari puuetega inimeste organisatsioonide riiklik nõukogu leiab, et äh, tõukefondid mängivad väga olulist rolli puuetega inimeste toetamisel, aga me ei saa nõustuda sellega, et äh, rahastatakse ainult väga pikkasid projekte, näiteks nagu kolmkümmend aastat kestev äh, metrooliinide uuendamine Budapestis ja isegi olukorras, kus terve metroovõrk äh, renoveeritakse, ei tagata juurdepääsu kõikidest peatustest puuetega inimestele. meie tahaksime näha seda, et puuetega inimesi äh, esindavad organisatsioonid, et nende käest küsitata, küsitakse alati nõu. me tahaksime, et seiremeetmed oleksid äh, selgemad Ungaris käivitasime me uue projekti, millega me saame aidata kümnet tuhandet puuet, puudega inimest iseseisvale elule, selle asemel, et seda, et nad peaksid olema raviasutustes. aga üsna tihti paigutatakse need inimesed kuhugi väikestesse küladesse elama ja seda tuleks minu meelest muuta. rõhutaksin ka seda, et puuetega inimesi tuleb tulevikus ka tõukefondide abil toetada ja tuleb äh, aidata inimestel iseseisvalt elada. aidata on vaja inimesi, kellel on erivajadused, aga tahavad sellegipoolest omaette elada. häid tavasid tuleb jagada. Neid tuleb levitada ja eraldi tuleks tähelepanu pöörata lastele, kes kannatavad mitmekordse puude all rahaline toetus, mis nad äh, saavad äh, praegu, jääb alla kahesaja euro. meie ühiskonnad ei ole veel kaasavad täies mahus. puuetega inimesed on suunanud pilgu liikmesriikide poole ja Euroopa Liidu poole ja eeldavad äh, eelarvetoetusi. suur tänu, järgmisena saab sõna Prantsusmaalt külaline Mathieu Chatelin Matja. kallid nõbud, tõesti, Euroopas oleme kõik ühe pere liikmed ja mina arvan, et Euroopa kodakondsus, mille andis meile eelnev põlvkond, on kõige ilusam kingitus meile üldse üks meie kõige põhilisemaid õiguseid on äh, õigus vabale liikumisele. ja ma arvan, et see õigus peaks äh, levima kõigile, vaatamata sellele, kas inimene on puudega või mitte. sellepärast, et muidu on meil tõesti natukene raske pidada ennast Euroopa kodanikeks. muidu see jääbki kõik ainult paberile Frankiga koos, kes on ka siin saalis kusagil täna, rääkisime sellest asjast enne ja ütlesime, et loodetavasti liikumisvabadus laieneb ka meile enne veel, kui me siit ilmast lahkume ja et meist äh, saaksid veel enne seda tõelised Euroopa kodanikud. eile õnnestus mul lühidalt äh, arvamust vahetada ka Marianne Tysoniga ja ütlesin, et meie jaoks oli küll väga positiivne see, et homme on äh, jällegi üks suur samm tulemas pikaajalise hoolekande osas, et puuetega inimestel oleks kergem ringi liikuda. kahjuks on väga palju takistusi meil veel tee peal ees ja nii nagu, nagu ikka Euroopa poliitikatega, sõltub kõik rakendamisest. võiks võib-olla pakkuda, et liikmesriigid võiks keskenduda sellele, et need õigused, mis meil on, rakenduksid Euroopa-üleselt. me kõik anname ühte kodakondsust, vaatamata sellele, et oleme erinevatest liikmesriikidest, me oleme kõik Euroopa Liidu kodanikud, suur tänu! suur tänu, järgmisena saab sõna Maltalt esindaja Massimo Elull, palun suur tänu, proua juhataja. Need, kes minuga on kohtunud varem, teavad, et ma suhtun väga skeptiliselt paberikuhjadesse ja ilusatesse sõnadesse, mida taolised institutsioonid nagu see, kus me praegu oleme, räägivad. kuigi jah, palju edusamme on tehtud puuetega inimeste liikumise puhul, nii selle liikumise juhtide poolt, aga ka tänu institutsioonide vahelisele suhtlusele rääkis täna siin saalis üsna mitu kõnelejat äh, sellest, kuidas on nemad ja meie. üks parlamendisaadik, kes rääkis vähem kui kaks minutit, aga mainis sellegipoolest oma kõnes kaksteist korda meie ja nemad. nii et meie institutsioonid, olgu tegemist kohaliku tasandi organisatsioonidega, riikliku tasandiga organisatsioonidega või Euroopa Liidu institutsioonidega, põhimõtteliselt lähenevad asjale vääriti, sest et tundub olevat, et on tõesti jätkuvalt probleem, sellest ei saada aru, et mitmekesisuses ei saa rääkida meist ja neist. kujutage ette, et äh, räägitaks meestest ja naistest niimoodi võrdõiguslikkuse kon-, kontekstis, et kaheminutilises kõnes kaksteist korda räägitakse meestest ja naistest kui meie ja nemad või näiteks äh, teist värvi nahavärviga äh, inimestest meie ja nemad kontekstis. ma ei hakka siin pikalt rääkima, sellepärast et aega on meil vähe ilmselgelt. see mentaliteet tuleb ära muuta ja minu viimane märkus, nii nagu ka aastakümneid tagasi, kus sooline võrdõiguslikkus oli midagi unelmalaadset, on ühiskond ja Euroopa Liidu liikmesriigid eriti loonud äh, positiivseid diskrimineerimise algatusi, mis andsid äh, naistele meeste poolt domineeritud ühiskonnas suure tõuke. kas ei ole tagumine aeg, et meie Euroopa institutsioonid tõesti päriselt ka mõtleksid sellele, kuidas luua meetmed, mida saaks kasutada tõeliste poli-, positiivsete diskrimineerimisstrateegiate jaoks? minu tänane kõne ei, selles ei tohi näha Euroopa Liidu institutsioonide kriitikat pelgalt või valitsuste kritiseerimist. Euroopas on seitseteist miljonit puuetega, seitsekümmend miljonit puuetega inimest ja on tõesti häbiväärne, et meie liikumised ei suuda ära valida rohkem esindajaid, kellel on puue. numbrid on koos, aga juhti ei ole. ma arvan, et see ülesanne ei ole ületamatu aga mõelgem sellele linnale, kus me oleme, kus see asub, mis riigis, see riik vabastati ka äh, natside alt äh, ohvitseri poolt, kes oli puudega. suur tänu, järgmisena saab sõna Saksamaalt Joachim Soiling suur tänu, mina olen eh, Joachim Soiling ja võtan sõna Saksa Vaegkuuljate Liidu nimel ja mina kardan, ja mina kardan, et eh, vaegkuuljad jäävad meetmetes ja strateegias tihti kahe silma vahele. miks ma nii arvan? vaadake neid tänaseid äh, subtiitreid siin. esimestel tundidel ei olnud neid mingist tolku, need absoluutselt ei töötanud see asi ja kui te olete üritanud nüüd selle arutelu jooksul ainult äh, nende subtiitrite põhjal jälgida seda arutelu, siis te ei oleks ilmselt midagi aru saanud. ei ole rahvusvahelisi äh, siin ei ole üldse mitmes keeles äh, neid subtiitreid, kuigi tänases äh, maailmas peaks ju ometigi olema võimalik mitmekeelses neid siia kuvada ja kui meil on pausid siin sees, et me peaksime siin äh, saama võrgustada, siis akustiliselt oli see täielik katastroof, miks ma räägin? sellepärast, et umbes kakssada nel-, nelikümmend miljonit inimest on vaegkuuljad Euroopas. ja kui me tegelikke arve vaatame, siis nad on ilmselt suuremad ja vaegkuulmine võib viia sotsiaalsele tõrjutisele ja depressioonile, sest et inimesed, kes sellises olukorras elavad, tõmbuvad tihti tagasi ja isoleerivad iseennast. ja seega vaegkuulmine võib olla tõsine terviseprobleem Euroopas ja see tähendab ka suurt survet meie sotsiaal- ja tervishoiusüsteemidele, kui neid probleeme ei lahendata ja midagi ette ei võeta tänane meditsiinitehnoloogia areng pakub ju ometigi võimalusi, näiteks ruumiakustikat parandada pole ju väga raske ja sellepärast äh, minu meelest peaksid otsuse langetajad tagama juurdepääsu IT-tehno-, IT-võimalustele ja seda parandama, et Euroopa Komisjon ja nõukogu peaksid siin juhi rolli võtma ja tagama selle, et juurdepääs professionaalsetele Äh, teenustele oleks kõigile tagatud äh, diagnoos, rehabilitatsioonivõimalused, ravi äh, peaks olema antud kõikidele kodanikele. Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid ennetava ja vaegkuulmise varase avastamise süsteemid integreerima oma ravisüsteemidesse, tagama juurdepääsu kõigile, see on tõesti õigus kõigi jaoks ja see ei tohi sõltuda vanusest või piirduma ainult ühe poolega kehast, sellepärast et äh, paljudes liikmesriikides on nii, et kui sul on mõlemad kõrvad kurdid, saad ainult ühe aparaadi, kuuldeaparaadi. mina arvan, et äh, õigused äh, peavad, äh, õigustega peavad kaasnema ka tagajärjed, kui neid õiguseid rikutakse, suur tänu. suur tänu, järgmisena saab sõna Eesti esindaja Valmar Ammer, palun liikmed ja delegaadid üle euroopa! ma tervitan siinkohal äh, leedukaid kes nii väga soovisid et ma oma ilusas emakeeles räägiksin täna esialgse inglise keele asemel. aga tegelikult ma soovin rääkida huvikaitseorganisatsioonide nõrkadest külgedest eestis ja ka euroopas kes äh, ei ole võimelised äh, reaalselt seisma oma sihtrühma eest kui me vaatame näiteks eesti maksumaksjate liitu neil on reaalsed liikmemaksud nad suudavad nende liikmemaksude eest palgata tugevaid advokaate kes siis seisavad kohtus nende eest ja esitavad tugevaid vastulauseid. ja samamoodi nad korraldavad eh, neile kõrgetasemelisi koolitusi ja mis on ka suhteliselt kallid. et kui me vaatame nüüd eh, paneme kõrvale eesti puuetega inimeste organisatsioonid kellel ei ole vahendeid tellida oma liikmetele advokaati või juristi kes siis võtaks pädevaid seisukohtasid ja koostaks vastulauseid. kõik tööd teevad ära vabatahtlikud omaenda põhitöö kõrvalt. pole isegi fondi kus äh, õiguskulud katta et võidu korral siis need vastast poole pealt tagasi küsida seepärast ei võta ka riik meid tõenäoliselt väga tõsiselt. minu subjektiivne arvamus on see et seni kuni huvikaitseorganisatsioonid ei suuda endale palgata väga tugevaid advokaate ja juriste niikaua siis äh, riigi poolt ei toimu mitte mingisugust tõsiseltvõtmist ma tänan ma tänan korraldajaid esiteks selle väga ilusa märkmiku eest mul oligi täpselt seda vaja nii et aitäh! aitäh järgmisena saab sõna peter van hout Hallo, goedenavond. Ik ben hier van EDBU. suur tänu. esindan siin täna EDBU-d, Eesti, Euroopa Pimedate Kurtide Ühingut. pimedad ja kurdid on väga haavatav ühiskonnarühm väga sageli jääme me tähelepanuta. ja asi ei ole mitte ainult selles, et me oleme kurdid ja pimedad, näiteks äh, me ei saa subtiitreid, me ei, me ei, meil ei võimaldata audiokirjeldusi ja tundub, et me ei saa nautida äh, ühtegi nendest hüvedest, mis äh, on tegelikult olemas. ja me väärime tunnustust ja seda, et mõistetakse, et tegemist on täiesti eraldi puudeliigiga. meil puudub ligipääs kurtide ja pimedate inimeste tõlkidele. ma arvan, et Euroopa Liit peaks samuti eraldama raha, rahalisi vahendeid koolitusteks ja ähm, vahetusteks, mille kaudu on võimalik äh, koolitada välja meie vajadust, vajadusi mõistvad tõlgid. samuti vajame äh, ressursse selliseks tõlketeenuseks. vastasel juhul on väga keeruline nautida neid õigusi Euroopa Liidu tasandil. meil on vaja seda raha, tagamaks kaasatus ja et see kaasatus tähendaks ka meiesuguste inimeste kaasamist. meil on normaalsed äh, ähm, ellujäämisvajadused, äh, mis äh, tulenevad sellest, et me soovime elada iseseisvat elu nagu ka teised inimrühmad, aitäh! aitäh! järgmisena saab sõna Iirimaa puuetega inimese, inimestesse ühendusest Gerald, härra Gerald Ellis. aitäh. räägiksin täna tehnoloogiast, aga äh, see puudutab ka transporti, haridust, äh, keskkonda ja nii edasi. tehnoloogia ei pea olema keerukas selleks, et see toimiks. mul on näiteks Braille'i äh, kell mul on ähm, taksosilte, plastiksilte, millel on sõna takso ja äh, mul on äh, eriline äh, ratastool, aga me peame võtma arvesse tehnoloogia vajadust, näiteks eelmisel nädalal kohtusime tehisintellekti teemal Google'iga, teise konsortsiumiga, kes tegeleb virtuaalreaalsusega, meid huvitab kantav tehnoloogia nagu Google'i prillid ja nii edasi, me peame tagama, et uued tehnoloogiad ei äh, sisaldaks neid äh, kallutatusi, mida me näeme mujal ühiskonnas ja tuleb tagada võrdsus. me tahame olla olukorras, kus äh, me saaksime kasu uutest tehnoloogiatest nagu juhita autod, väga mm, kerged materjalid, 3D printimine ja nii edasi, miks Maailma Majandusfoorum, kui ta rääkis tuleviku töökohtadest, tõi välja, et kuuskümmend viis protsenti töökohtadest, mida te teevad tuleviku inimesed, neid täna ei eksisteeri. paljud nendest hõlmavad tehnoloogia kasutamist. Need töökohad on ligipääsetavad meie laste põlvkonnale ainult siis, kui tehnoloogiad on ligipääsetavad. me peame samuti eh, mõjutama tööstust, eh, õppekavasid, standarde, professionaalseid eh, ühendusi, nagu näiteks Iirimaa arvutiühendus ja tehnoloogia kontserne, kes äh, tegelevad tehnoloogia arendusega. me teeme kõike seda, aga minu peamine sõnum on see, et meil on vaja seda, et nõukogu, parlament ja komisjon täidaksid oma rolli. meil on vaja tugevat ja tõhusat äh, ligipääsetavuse akti, meil on vaja äh, audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbivaatamist, meil on vaja tõhusat EN kolm avalike hangete direktiivi läbivaatamist meil on vaja äh, avalikke hankeid ja finantseerimismehhanisme, mis sobivad ka puuetega inimestele ja loomulikult on meil vaja äh, konventsiooni rakendamist ja kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend äh, puudega inimeste strateegia rakendamist. me soovime sulanduda ühiskondadesse, aga me samuti soovime parendada ühiskondi, nagu sool supi sees ja suhkur tee sees teeb see kõike paremaks. aitäh!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 me ei saa lubada seda, et puuetega inimesed ei saa kasu hüvedest, mis neile kuuluvad, aga õigustest, aga kui me räägime õigustest, me räägime väärikusest ja sõltumatusest, iseseisvusest. tuleb töötada äh, suurema ligipääsetavuse ja ka, puuetega inimese suurema sotsiaalse kasutuse, sest see edu on saavutatud, aga puuetega inimeste foorum võib äh, hinnata, millised need tulemused on, teatud valdkondades on näha teatud äh, positiivseid muutusi. ma olen teadlik asjaolust, et äh, meil on veel pikk tee käia. puuetega inimesed peavad saama ligipääsu samasugustele teenustele ja toodetele ja elada iseseisvat ja väärikat elu. meile, poliitikutele, kes me esindame Euroopa institutsioone, me peame tegutsema tõhusalt ja mul on hea meel, et äh, me oleme esimese tööetapi äh, läbinud, äh, tegeledes Euroopa ligipääsetavusaktiga, aga me peame jätkama koostööd selleks, et kiiresti ja tõhusalt rakendatakse kõikidel tasanditel, mitte ainult Brüsselil, vaid peamiselt just kohalikul tasandil. me peame parendama tööhõivet puuetega inimeste hulgas, sest tööjõuturul on äh, suur potentsiaal, mida ei ole kasutatud. olukorda on võimalik minu hinnangul muuta, julgustades äh, tööandjaid ja toetades äh, sotsiaalsete ettevõtete rajamist, samuti paindlikkuse võimaldamist ja töötingimuste kohandamist. nii on võimalik suurendada puuetega inimeste tööhõivet, see on võimalik ka tänu heale haridusele alates äh, väga varasest vanusest, me peame väit-, vältima segregatsiooni ja tulenevalt äh, suurest puuetega inimeste hulgast, kes erinevatel põhjustel äh, kukuvad välja koolist, tuleb tagada terve rida meetmeid, millega võimaldada elukestvat õpet. tahaksin lisada veel ühte aspekti ma olen, me ei ole ammu näinud nii palju entusiasmi ja nii palju naeratavaid inimesi selles saalis, palun tulge meie sekka tihedamini, aitäh! aitäh! suur aitäh, tahaksin tänada kõiki, kõiki, kes andsid oma panuse sellesse arutellu ma tean, et on inimesed, kes soovisid sõna võtta, meil on eh, inimesed uute eh, nimekirjas, aga kahjuks meil lihtsalt ei ole rohkem aega. me peame kinni pidama oma ajakavast ja me oleme juba natukene üle aja läinud, aga enne kui lõpetan, annaksin kiiresti sõna härra Vardakas Tannisele. aitäh ja mina teen samuti väga lühidalt enne kui läheme resolutsiooni heakskiitmise juurde, küsisin volinikult, kas ta sooviks kommenteerida seda dokumenti, mille me oleme esitanud. ja ta saab kaks minutit või isegi rohkem, kui soovib. aitäh aitäh. ma arvan, et täna on oluline päev väga paljudele inimestele. täna on EDF-i kahekümnes aastapäev ja tänane üritus on samuti oluline ning see näitab, et te olete tõesti laiapõhjaliselt esindatud organisatsioon, organisatsioon, mida tuleb kuulata ja millega tuleb koostööd teha me jätkame komisjonis paljude asjade kallal töötamist, homme on ministrite nõukogu ja ma luban, et ma kutsun ministreid üles ja loodetavasti õnnestub meil juurdepääsetavuse akti osas homme kokkulepe saavutada. minu äh, kolleeg Vera Jourova kasut-, on ka selle teemaga tegev ja ma arvan, et ta äh, kutsub ministreid üles äh, vastu võtma äh, diskrimineerimise vastast horisontaalset direktiivi me oleme selles osas juba kokkuleppe saavutanud, võtame ka EDF-i resolutsiooni ja rakendame selle ellu. me oleme täna kuulnud, et on vaja tegusid, mitte dokumente, aga selleks, et tegutseda, on meil vaja strateegiat, meil on vaja raamis, raamistikku meil on vaja neid edasi arendada ja seetõttu on niivõrd oluline, et me kuuleksime täna teie sõnumeid, et me saaksime teid ära kuulata ja et me saaksime sellise resolutsiooni, mida äh, väga paljud toetavad ja sellele tuginedes, sellele resolutsioonile tuginedes saame töötada välja oma tulevase strateegia, nii et, et jätkame tööd olemasoleva strateegia raames ja äh, hoolitseme ka selle eest, et äh, tulevane strateegia jätkab seda strateegiat ja arendab seda edasi. ma näen, et teie resolutsioon on väga äh, lühikene, siin ei ole väga palju ähm, äh, asju sees, aga see tähendab seda, et ma arvestan iga punktiga, mis siin on ja vaatan, kuidas me saame selle ellu rakendada me ei tee seda üksi omaette, me peame tegema seda kontaktis ETF-i ja kõigi teiste organisatsioonidega, kelle nimel te kõnelete, nii et, et suur aitäh teile kogu töö eest, mida te olete teinud. kolleegid, ma arvan, et te olete juba öö, äh, vastu võtnud ähm, selle, mida volinik ütles, kas oleme resolutsiooniga nõus? kas alustame kampaaniat tulevase puuetega inimeste strateegia nimel? viige see resolutsioon oma ministritele. ja me peame juba valmistuma nüüd järgmiseks aruteluvooruks Äh, tänan kõikile, kes osalesid, tänan kõigile, tänu kõigile, kes sõnu võttis ja aitäh ka äh, organiseerijatele. hästi. see aruteluvoor on sellega lõppenud ja nüüd tulevad siia järgmises arutelus osalejad ja tahaksin kõiki osalejaid tänada tehtud töö eest ja tahaksin tänada ka teid, volinik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 Dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele, me alustame oma kolmandat arutelude vooru. And if you do so. ja kui te seda teete Äh, siis ähm, kasutan suurepärast võimalust kõnelda oma emakeeles, tšehhi keeles. lugupeetud äh, delegaadid, daamid ja härrad. mul on väga suur au, et ma saan juhatada seda kolmandat osa meie tänasest suurepärasest üritusest. mina olen Olga Šehnalova, ma olen Tšehhi Vabariigist valitud parlamendisaadik, esitan Tšehhi Sotsiaaldemokraatide Erakonda ja olen parlamendi puuetega inimeste interrühma üks aseesimehi. me kohtume siin täna Euroopa Parlamendis ja sellele vaatamata ja just nimelt selle tõttu ei peaks me kõnelema mitte üksnes puuetega inimeste õigustest, vaid peaksime keskenduma äh, olukorrale ka väljaspool Euroopa Liitu. me ei tohiks unustada kaheksasadat miljonit äh, puuetega inimest, kes elavad arenguriikides, kus nad tihti on täiesti nähtamatud, kus neid teadlikult eiratakse ja kõr-, kõrvale tõrjutakse paljudes äh, riikides on puuetega inimesed äh, kõige tõrjutumad elanike rühmad, neil ei ole juurdepääsu tervishoiule, haridusele ja neil on peaaegu võimatu vaesusest välja pääseda. puuded on üks peamisi vaesuse põhjusi arenguriikides, aga ka Euroopa Liidus ja seetõttu ootame suure huviga Äh, ÜRO kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta arengueesmärke, mille eesmärgiks on vaesuse väljajuurimine kogu maailmast. Äh, nende eesmärk on äh, mitte jätta kedagi maha ja kuigi puuetega inimeste jaoks on olemas palju projekte ja programme, ei jõua need alati kõigini, kes neid vajavad ja seetõttu on väga oluline kaasata puuetega inimesed kõikidesse arenguprogrammidesse ja kõigi Euroopa Parlamendi tegevustesse, sealhulgas ka meie välistegevusse eh, nagu me täna siin oleme juba arutanud, eh, selleks, et eh, arvestada puuetega inimeste vajadustega ja neid kajastada, on vaja kaasata need inimesed otsuste langetamise protsessi kõikidel tasanditel, sealhulgas ka planeerimisse ja nende plaanide elluviimisse ja seetõttu on mul väga hea meel, et ma saan juhatada seda kolmandat osa äh, äh, koos äh, Nadja Haddadiga, kes on EDF-i täitevkomitee liige. kuna me oleme ajakavast väga kõvasti maha jäänud, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et iga osaline saab ainult kuus minutit sõnavõtuks ja kõigepealt Äh, äh, võtab meiega ühendust volinik Neven Minitša ja tema suhtleb meiega video kaudu. president Tajani. lugupeetud president Tajani, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. mul on väga hea meel pöörduda neljanda puuetega inimeste Euroopa Parlamendi poole selleaastane parlament äh, toimub samal ajal, kui tähistatakse Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi kahekümnendat aastapäeva. viimase kahekümne aasta jooksul olete te teinud au oma motole Mitte midagi meie kohta ilma meieta. läbi teie töö olete te taganud jõulise ja positiivse puuetega inimeste esinduse Euroopa tasandil ning olete aidanud iga päev luua kaasavamat ühiskonda, kus kõigil on võrdsed võimalused. koos teiega on Euroopa Liit äh, juba pikka aega jõuliselt äh, Äh, kaitsnud puuetega inimeste õigusi kogu maailmas. nagu te teate, aitasime me kaasa sellele, et äh, kahe tuhande kolmekümnenda aasta jätkusuutlike arengueesmärkide tegevuskava oleks ambitsioonikas, me ei tohi mitte kedagi maha jätta esmakordselt on see uus ülemaailmne raamistik selline, et see sisaldab selget viidet puuetega inimestele see oli läbimurdeks eh, miljardile inimesele kogu maailmas, eh, kellel on mingisugune puue. kaheksakümmend nendest elab arenguriikides. Euroopa Liit eh, on täieõiguslik osaline ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile. me oleme seal regionaalse organisatsioonina see konventsioon sisaldab konkreetseid kohustusi hoolitsemaks rahvusvahelise, selle eest, et rahvusvaheline koostöö on kaasav ja juurdepääsetav ka puuetega inimestele. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tunnustas ÜRO positiivseid edusamme, mida Euroopa Liit oli teinud konventsiooni ellurakendamisel, iseäranis rahastades välistegevust sellel suvel kõik Euroopa Liidu institutsioonid ja kakskümmend kaheksa liikmesriiki võtsid vastu uue Euroopa arengukonsensuse. see uus konsensus tugineb meie olemasolevale poliitilisele raamistikule puuete kohta, inimõiguste kohta ja demokraatia kohta ja see kinnitab meie kohustust õigustepõhisele lähenemisele arengu vallas, tunnustades äh, sidemeid, mis eksisteerivad vaesuse ja puude vahel siin viidatakse selgesõnaliselt puuetega inimestele ning võetakse kohustus arvestada nende konkreetsete vajadustega ja hoolitseda selle eest, et nad on täiel määral kaasatud ühiskonda. aga me ei taha olla eeskujuks ainult oma sõnadega, vaid ka oma tegudega. Euroopa Liit on peamine eh, doonor, kes toetab äh, Eh, puuetega inimeste õigusi ja kaasamist kogu maailmas. kahe tuhande kümnendast aastast alates oleme rahastanud rohkem kui kolmesada kolmekümmend puuetega seotud konkreetsete projekti üheksakümne viies riigis eh, koos kodanikeühiskonnaga Need äh, projektid puudutavad väga laialdast küsimuste valdkonda, äh, kodanikeühiskonna äh, osavõtu edendamisest Aafrikast kuni juurdepääsu parandamiseni füüsilisele rehabilitatsioonile Afganistanis või noorte kuulmispuuetega inimestele seksuaalse ja reproduktiivse ter tervisealase infole juurdepääsu võimaldamine Paraguay's ja Uruguay's ja need on ainult mõned näited me oleme hiljuti käivitanud ka kaks eh, täiendavat konkreetset ettevõtmist selleks, et eh, puuetega inimesed oleksid eh, oluliseks osaks poliitilistes dialoogides ja sekkumistes meie partnerriikides. eile käivitasime nelja-aastase lõheületamise projekti, mis näeb ette kaasavaid teenuseid ja poliitikat puuetega inimestele. daamid ja härrad, selle aasta rahvusvahelise päeva teemaks on Äh, muutused äh, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise ühiskonna jaoks kõigile. Jetene Bereshni Kussi, äh, Etioopia juhtiv inimõiguste eest võitlev advokaat, kehest, kehastab just nimelt selliseid muutusi. ta oli, ta on motiveeritud teisi aitama selle diskrimineerimise tõttu, millega ta ise silmitsi seisis, olles noor pime Aafrika naine. ta meenutab meile, et juhi omadused ei ole seotud meie silmade, meie kõrvade, meie jalgadega need äh, tulevad meie seest. igalühel meist on äh, jõud olla liidriks, kus iganes me ka ei ole ning aidata äh, neid, kes meie ümber on, samuti parema elu suunas ja lõpetuseks tahaksin kõiki liidreid, kes tänada, kes siin täna koos on, et te aitate meil saavutada seda, et keegi ei jääks maha Äh, jään ootama koostööd teiega selleks, et edendada puuetega inimeste õigust ja kaasatust kogu maailmas, aitäh! Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně. Aitäh, lugupeetud daamid ja härrad. mul on väga hea meel tervitada Euroopa äh, Komisjoni voliniku Kristos Stiljanidest, kes vastutab humanitaarabi ja kriiside ohjamise eest. aitäh, lugupeetud äh, juhataja, kallid külalised, kallid kolleegid, daamid ja härrad. mul on väga hea meel täna teie juures olla äh, sellel väga olulisel üritusel puuetega inimeste Euroopa Parlamendil tahaksin tänada äh, organisaatoreid selle kutse eest, ähm, vahetada teiega mõtteid äh, sellisel olulisel äh, üritusel. mõned päevad tagasi toimus meil puuetega, Euroopa puuetega inimeste päev president äh, Vatikastanis, lubage mul edastada oma parimad soovid äh, seoses äh, Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi kahekümnenda aastapäevaga. daamid ja härrad, te teate minust paremini, et ligemale miljard inimest on puuetega. kaheksakümmend protsenti nendest inimestest elavad arenguriikides. kahjuks Äh, isegi arenenud riikides puuetega inimesed on äh, tihtipeale oma kogukondades ebasoodsas positsioonis. loomulikult äh, arenguriikides on nende ees seisvad väljakutsed palju suuremad, diskrimineerimine on suurem. isegi siis, kui nendes riikides ei ole kriisisituatsiooni aga katastroofide ja inimeste ümberasustamise käigus äh, on, äh, muutub nende olukord veelgi hullemaks äh, arvestades riske, millega nad silmitsi seisavad, on juurdepääs abile nende puhul palju keerulisem. Nad võivad vajada täiendavat kaitset selleks, et saada juurdepääs põhiteenustele, mis on piiratud ja ei ole kohas, kohandatud nende vajadustele nagu näiteks juurdepääs toidule, veele ja hügieenitarvetele. aga mõnikord ka äh, arstiabile ja psühhosotsiaalsele toetusele. väga tihti puuetega inimesi tõrjutakse äh, ka humanitaarkriiside planeerimisel ja neile reageerimisel. Äh, kallid kolleegid Euroopa Liit ja meie liikmesriigid on kõige suuremad humanitaarabi doonorid kogu maailmas. me mängime väga olulist rolli eh, kujundamas ülemaailmset humanitaarkeskkonda möödunud aastal oli komisjoni humanitaareelarve rekordiline kaks koma üks miljardit eurot. meie mandaat on väga selge. minu mandaat Äh, humanitaarabi äh, volinikuna on väga selge, me peame aitama neid, kes on kõige kaitsetumad. ning puuetega inimene peab olema meie jaoks kõige olulisem prioriteet. Äh, see on meie moraalne kohustus eurooplastena. Euroopa Liit on puuetega inimeste õiguste peamine kaitsja kõigepealt äh, me oleme ÜRO puuetega inimeste konventsiooni osaline ning äh, see äh, konventsioon sisaldab konkreetseid kohustusi artiklist üksteist, mis puudutavad siis just nimelt ohuolukordi ja humanitaarkatastroofe. ja neid, need asjad peavad olema kajastatud ka Euroopa Liidu poliitikas kõikides aspektides. teiseks me oleme ka äh, toetanud äh, maailma puuetega inimeste äh, strateegiat ja tegevuskava. Need kõik on selged ilmingud meie pühendumusest. aga Euroopa Liit ei ole ainult sõnad. me oleme huvitatud ka konkreetsetest tegudest kõigepealt me oleme integreerinud äh, puuetega inimeste vajadused meie poliitikasse. Äh, äh, kaitseme neid, kui nad on sunnitud ümber asustama, kaitseme nende tervist ja sellel aastal rahastame esimeste suuniste väljatöötamist, mis puudutavad puuetega inimeste kaasamist humanitaartegevusse see näitab, kuivõrd äh, me tahame edendada äh, süsteemi muutmist ja kogu, kogu süsteemi läbiselt. me samuti äh, eraldame sihtotstarbelisi vahendeid selleks, et konkreetselt toetada puuetega inimesi katastroofi- ja kriisipiirkondades viimase kahe aasta jooksul on kakskümmend kuus äh, projekti, mis on konkreetselt seotud puuetega, leidnud rahastamist, kolmkümmend miljonit eurot oli see kogusumma ning minu mandaadi ala, algusest saadik oleme seda rahastamist suurendanud üle neljakümne protsendi. ja veel mõned näited selle äh, uue olukorra kohta Türgis ähm, me parandame juurdepääsu kvaliteetsetele teenustele, mida pakume puuetega pagulastele. Lõuna-Sudaanis toetasime suutlikkuse rajamist just nimelt humanitaartegevuseks. selleks, et tagada puuetega inimeste kaasatus Indias rahastasime juurdepääsu füüsilise rehabilitatsiooniteenustele puuetega inimeste jaoks. ja Kreekas rahastasime äh, puuetele peavarju ja samuti toitu. me pidevalt äh, arutame seda, kuidas me saame äh, oma partnereid paremini abistada me teeme äh, väga palju ka äh, selleks, et äh, kaisa, kaasata inimesi kodanikukaitses. kodanikukaitse on teine asi, millega ma oma mandaadi raames tegelen. me oleme siis puuetega inimesed ja nende vajadused üritanud ka katastroofide ohjamisse ja valmisolekusse. me plaanime oma tegevusi siis pidades silmas ka puuetega inimesi. kaks aastat tagasi võttis nõukogu vastu järeldused, mis puudutavad äh, kriiside ohjamist. Need sisaldavad ka puuetega inimeste konkreetseid vajadusi. me teeme palju, aga loomulikult ähm, saame me veelgi enam teha. ja me peamegi enam tegema äh, ühiselt äh, ja iseäranis oma äh, ühiselt doonorid ja partnerid ning mina volinikuna olen valmis rakendama täiendavaid meetmeid selleks, et rahuldada puuetega inimeste vajadusi, kus iganes nad ka ei oleks. kallid sõbrad, mõnikord kuulen ma äh, seda, et kõigepealt äh, tuleks kõigepealt luua puuete in-, puuetega inimeste sõbralik ühiskond Euroopas, enne kui saame hakata seda tegema mujal kriisiolukordades. ausalt öelda, mina leian, et selline lähenemine on väga lühinägelik. loomulikult on Euroopas väga palju väljakutseid, väga palju probleeme on meie liikmesriikides aga see ei tohiks meid takistada võitlemast kaasava eh, humanitaartegevuse eest. üks ei välista teist, mõlemad tugevdavad teineteist. see on minu kindel veendumus. viimastel kuudel olen ma arutanud eh, puuetega inimeste organisatsioonide ja oma partneritega seda, kuidas me saaksime enam teha Eh, see, selline arvamuste vahetus on äärmiselt oluline selleks, et edasi liikuda. mõni päev tagasi oli mul eh, meeldiv võimalus eh, kohtuda härra Vatakastanisega ja me mõlemad leppisime kokku selles, kui oluline on teha koostööd selleks, et luua kaasavat ühiskonda. nagu ma ütlesin, me oleme valmis ja soovime teha enamat. ja nii seda tulebki teha. kõigepealt esmakordselt äh, meie äh, äh, rahastamisalase teade sisaldab infot, et meie partnereid peavad kaasama oma meetmetesse ka puuetega inimesed Second, teiseks, me töötame välja standardid Euroopa Liidu humanitaartegevuseks niimoodi, et ähm, kaitsetute äh, ühiskonnagruppide, äh, näiteks naiste ja laste, puuetega naiste ja laste vajadused ähm, on äh, piisavalt käsitlemist leidnud, aitäh! ja ja me peame hoolitsema selle eest, et puuetega inimesed saavad oma seisukohti väljendada ja et nendega arvestatakse alati, mitte Äh, ainult siis, kui neile humanitaarabi osutatakse, nad peavad olema ka aktiivsed osalejad humanitaarabi andmise kavandamisel. see on minu isiklik lubadus, et puued, puuetega inimestega peetakse nõu, kui me tuleme välja poliitiliste algatusega läbi organisatsioonidega, mis puuetega inimesi esindavad, oleme valmis äh, tõesti Äh, järgima ideed, et mitte midagi puuetega inimeste kohta ei otsustata ilma puueteta inimeste osaluseta. möödunud aastal rahastasime me vastupanu suurendamise võime pro programmi Myanmaris. puuetega inimesed olid selles ähm, äh, ettevõtmisse samuti kaasatud, üks puudega inimene ütles, kui katastroof juhtub, siis see mõjutab kõiki. niisiis kõik äh, peavad äh, aitama katastroofideks valmistuda. niisiis me vaatame, kuidas kõige paremal moel integreerida puuetega inimeste vajadused meie operatsioonides. Äh, me kasutame paremat andmete kogumist. ja lõpetuseks me teeme koostööd ka suutlikkuse suurendamise vallas, selles osas, kuidas olla kaasavamad, äh, kuidas kaasata rohkem puuetega inimesi ja meil on teadmisi, mida jagada ja paremad teadmised äh, toovad kaasa ka parema poliitika. kallid sõbrad, mõni päev tagasi Euroopa Parlament hääletas Äh, raporti üle, mis puudutab Euroopa puuetega inimeste strateegia ellurakendamist. selles raportis kutsutakse Euroopa Liitu üles hoolitsema selle eest, et puuetega inimesi ei jäetaks maha ka humanitaarabi vallas ja mina eh, olen sellega igati nõus. see on meie kohustus ja mina olen alati valmis kuulama teie ettepanekuid selleks, et parandada reageerimist puuetega inimeste probleemidele, iseäranis meie Euroopa humanitaarabipoliitikas. kahjuks ei ole kiireid lahendusi. see on protsess, mis vajab meie kõigi kollektiivset tegutsemist, aga meil on ühised huvid, me tahame aidata kõige kaud-, kaitsetumaid inimesi humanitaarkriisides. ma usun kindlalt, et ühiselt suudame me oma humanitaarabi muuta kaasavamaks, ühiselt saame me äh, oluliselt muuta kaitsetute inimeste olukorda koha peal, ma usun kindlalt, et ühiselt suudame me asju muuta. suur aitäh tähelepanu eest! Thank you. Thank you, Commissioner, for suur tänu, härra volinik, selle väga konkreetse ja informatiivse panuse eest. meile kõigile on kindlasti väga kasulik. ja nüüd lubage mul tervitada siin kolleegi Euroopa Parlamendist. Josep Maria Tericabras on siin Roheliste EFA fraktsioonist, on selle fraktsiooni aseesimees ja kuulub Euroopa Liidu Mehhiko äh, ühisdelegatsiooni ja ka meie Ladina-Ameerika delegatsiooni. suur tänu, teen lühidalt. ma pean vabandama, ma pean nimelt ära minema kohe pärast oma lühikest sõnavõttu, sest et on üks teine kohtumine, kus pean olema. aitäh! daamid ja härrad, kallid sõbrad mul on suur au pöörduda tänase kuulajaskonna poole Philipp Lambertsi nimel, kes on meie Roheliste fraktsiooni kaasas, kaasesimees. meie fraktsioon on alati toetanud puuetega inimeste võrdõiguslikkust ja me kavatseme seda teha ka tulevikus kõikidel tasanditel. meil on kaheksa prioriteetset valdkonda, juurdepääsetavus, osalus, võrdsus, tööhõive, haridus ja koolitus, tervishoid, sotsiaalne kaitse ja välistegevus. selle aasta kolmekümnendal novembril võttis Euroopa Parlament siin meie kõik üheskoos vastu resolutsiooni Euroopa puuetega inimeste strateegia rakendamise kohta. meie fraktsioon toetas seda resolutsiooni, kuigi mõned aspektid sellest mille eest meie võitlesime, jäid resolutsioonist välja. näiteks need punktid, mis puudutavad kasinuspoliitikate ümberpööramist ja seda, et oleks tagatud kõigile juurdepääs ka seksuaalreproduktiivteenustele ja et lõpetataks mõned steriliseerimispraktikad. ja nüüd räägiksin natukene asjadest, mis lähevad konkreetsetest meetmetest kaugemale ja räägiksid meie veendumusest. kõik inimesed on võrdsed ja kõigil on inimväärikus. meievahelised erinevused seda ei mõjuta. veelgi enam, kui keegi sünni tagajärjel, õnnetuse tagajärjel või muul põhjusel on puudega, tal on õigus saada abi ja toetust küpselt ühiskonnalt, tal on õigus ise otsustada ja kaasa rääkida selles osas, millised oleksid kõige paremad meetmed olukorra parandamiseks. sest me oleme kõik ju ühes paadis, me oleme kõik inimesed ja tahame edasi areneda, meil on ootused, vajadused, emotsioonid, läbikukkumised, hirmud ja lootused. meie toetus puuetega inimestele ei ole mingisugune äh, teene nende inimeste jaoks, vaid me peame üheskoos tunnistama, et me kõik tahame olla õnnelikud. meil on ühine saatus siin maakeral. sellepärast teine osalus ja kaasatus on meie jaoks väga tähtis me üritame selles valdkonnas kõik endast anda, teie tunnete seda valdkonna paremini kui meie, aga, aga ei jääge lootma meie solidaarsusele. me palime solidaarsust aga ka kõigilt nendelt, kes arvavad, et on mõtet elada paremas maailmas. maailmas, kus hinnatakse inimväärikust kõigi jaoks suur tänu tähelepanu eest ja mõistmise suhtumise eest. isegi kui me ei ole tegutsenud nii aktiivselt, kui oleks võinud, aitäh. Thank you, Joseph. ju suur tänu, Joosep. daamid ja härrad, säästliku arengu eesmärgid ja nende rakendamine selle eest äh, võitleb ka STG Watch Europe ja mul on hea meel siin tervitada siin proua Alison Colemani, kes on selle organisatsiooni juhtivkomisjonist äh, ja nemad võitlevad arenguabi ja korruptsiooni vastu. eest ja korruptsiooni vastu suur tänu ja suur tänu, et kutsusite STG Watch Europe'i ka osalema selles are-, arutelus säästva arengu ja puuetega inimeste õiguste teemal. Äh, kõike paremat teile kahekümnendal tegevusaastal, suhteliselt suur saavutus, olen nii kaua tegev. mina olen Alison Coleman, mina töötan muidu igapäevaselt Transparency Internationali jaoks, tegeleme korruptsiooni ja korruptsiooni arengute analüüsimisega ja ja vabatahtlikuna teen siis tööd STG Watch Europe'is. täna esindan neid siin siis. kõigepealt tuleks astuda samm tagasi ja vaadata, mis need säästva arengu eesmärgid on. see protsess on iseenesest väga keeruline tegemist on äh, erakordse poliitilise sammuga, see nõuab äh, samme kõikide liikmesriikide poolt äh, rikkust kaitstes ja planeeti kaitstes. tegemist on majanduslike, sotsiaalsete valitsemisküsimustega, näiteks tööhõive, töökohtade võimalused, kliimamuutused, keskkonnakaitse, õigluse tugevad institutsioonid on vaatevinkli, on tähelepanu all Need eesmärgid on suunatud sellele, et ainult üheskoos tegutsedes kõikides nendes valdkondades võime esile kutsuda muutused. see laiapõhjaline lähenemine ei ole ka nende eesmärkide puhul ainus, äh, mis on erakordne. kaasatus on nende keskmes, see tähendab jõustamist ja mittediskrimineerimist. see on peegeldunud äh, selles lubaduses, et kedagi ei jäeta maha ja avatud, salliva ja sotsiaalselt kaasava maailma edendamisel, kus kõige haavatavamate vajadused võetakse arvesse. Need eesmärgid on erakordsed ka sellepärast, et esimest korda kõik maailma riigid, olgu tegemist arengu ja arenenud riikidega, rikaste või vaeste riikidega, kannavad nüüd vastutust jätkusuutliku arengu nimel tööd teha see tähendab seda, et Euroopa Liit ka oma piiride sees peab panustama nende seitsmeteistkümne eesmärgi ja saja kuuekümne kaheksa sihtmärgi täitmisele. ja kõige haavatavamad grupid, neid ei tohi unustada. see ülesanne ei saa olema lihtne, selleks on vaja suurt liidrirolli ja palju tööd. ja see tähendab ka seda, et tuleb leida uued töötamisviisid, uued mõtteviisid ja kindlasti tähendab see seda, et tuleb leida uued koostöötamise viisid. meie organisatsioon STG Watch Europe loodi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta suvel, noor organisatsioon, napilt üle kahe aasta ja tegemist on organisatsioonide võrgustikuga, kes töötavad erinevatel teemadel, kui üheskoos panustame, siis nende eesmärkide saavutamisele siin Euroopa Liidus. meie eesmärgiks on kodanikuühiskonda koondada, arengukeskkonna, kliimamuutuste, naiste, laste, vanurite, sisserännanute, puuetega inimeste, elamu õiglase kaubanduse, korruptsioonivastase võitluse läbipaistvuse äh, aspektides, me tahame, et kõik need erinevad grupid teeksid koostööd, meil on üle saja liikme, mõned te-, on tegevad Euroopa tasandil, mõned siseriiklikul tasandil siin Euroopa Liidus me oleme ühenduses äh, poliitiliste otsuse langetajatega, üritame üheskoos kodanikke mobiliseerida ja rakendada siis need eesmärgid. aga asja iva, kuidas läheb praegu Euroopa Liidul eesmärkide täitmisega ja selle seirega ja kuivõrd humanitaarabi volinik ka siin paneelis täna on, räägin äh, sellest, mida Euroopa Liit on teinud oma piiride sees liikmesriikides eelmisel aastal komisjon koostas oma esimese aruande Euroopa jätku-, säästva arengu tegevuse kohta. kuigi on võetud kohustus endale need eesmärgid saavutada, on konkreetseid meetmeid olnud vähe, see dokument keskendus ainult praegustele poliitikatele hinnatud lõhesid, meie peame aga mõtlema sellele, mis on puudu. peame mõtlema sellele, mida me praegu ei ole teinud, selleks et luua konkreetne tegevuskava. on täiesti selge, et Euroopale Liit peab looma lo kõikehõlmava strateegia tagamaks poliitilise koordineerituse ja seda on vaja, kaasates puuetega inimesed aktiivselt ja kõik teised grupid, keda ohustab marginaliseerumine. meil on vaja selget rakenduskava, millel on eesmärgid ja ajakava. kuidas ilma nendeta oleks Euroopa Liidus üldse võimalik loota järgmise kaheteistkümne aasta jooksul mingisuguselegi arengule? see, et esimeses aruandes on ambitsioonikust nii vähe, näitab seda, et säästev areng ei ole olnud praeguse eh, eliidi poolt eh, piisavalt prioriteetne. kui te vaatate komisjoni presidendi viimast kõnet septembris olukorra kohta Euroopa Liidus, ei räägitud ei säästvast, säästvusest ega ka arengust. mitte ühtegi korda. see kõne peegeldab komisjoni poliitilisi prioriteete, aga peegeldab ka selgelt seda, mis ei ole prioriteediks sellel aastal esitas komisjon ka viis Euroopa Liidu tuleviku stsenaariumit, milline peaks siis Euroopa Liidu tulevik välja nägema. selles dokumendis mainiti poole sõnaga ainult äh, säästvat arengut. räägiti seda, et Euroopa on olnud nende eesmärkide vastuvõtmisel liidri rollis, aga ei räägitud selles, et kuidas ta võiks olla liider nende rakendamisel. meie meelest oli tegemist äh, käest lastud võimalusega. Need eesmärgid annavad Euroopale positiivse visiooni väärtustel põhineva Euroopa tulevikku, kus kaasatakse kõik Euroopa kodanikud, sealhulgas kõige ebasoodsamas ole-, olukorras olevad inimesed, tagamaks kõigile säästva tuleviku. SDG Watch pidime ise oma stsenaariumi kokku panema, kuuenda stsenaariumi Euroopa tuleviku jaoks. loomulikult, kui on korralik plaan ja eesmärgid, sellest ei piisa ilma instrumentideta, kuidas seda edu mõõta, ei jõua mitte kuhugi. Eurostat, mis on Euroopa äh, Statistikaamet avalikustas äh, oma aruande, kasutades sada kuutekümmet indikaatorit, et kuhu me oleme jõudnud eesmärkide täitmisel, see on tervitatav ülevaade, aga on mõned valdkonnad, kus on vaja, kus on paranemise ruumi. indikaatorite valimine, see oli ülepeakaela tehtud ja väga vähe räägiti kodanikuühiskonnaga see aruanne ei näita seda, et kus on tehtud edusamme ja kus on läbi kukutud eesmärkide saavutamisel, ei räägite kõikidest säästva arengu aspektidest ja tegelikult ei räägita sellest, mida tuleks veel ära teha. statistikaameti aruanne ei näita seda, kui kiiresti või kui kaugele tuleb minna, kui me tõesti tahame kaheteist aastaga need eesmärgid saavutada. siin äh, aruandes on puudu ka kriitilisi andmeid selle põhimõtte rakendamise kohta, et kedagi ei jäeta maha ja see ei mõõda korralikult äh, seda, kuidas ebavõrdsuse Euroopa Liidus vähendada eesmärkide sihiks on olla kasuks kõikide jaoks. see nõuab kohalikku desagregeeritud andmete kogumist, et mõõta, kui suur on tõrjutus Euroopa. andmeid on vaja selleks, et analüüsida tulemusi ja edasiminekut hinnata. sellegipoolest esimeses aruandes ei kaasanud Eurostat kriitilisi andmeid. näit-, näite selle kohta on see, et mitte mingisuguseid näiteid ei olnud puuetega inimeste kohta andmeid, vabandust, kui räägiti äh, võrdsuse ja hariduse eesmärgist. ja mitte midagi ei ole öeldud puuetega inimeste kohta ka kaheksanda eesmärgi osas, väärikad töökohad kõigi jaoks. järgmisel aastal vaatab Euroopa Liit oma indikaatorid üle ja STD, STG Watch nõuab Euroopalt et see oleks kaasav protsess, me kutsume Euroopat üles neid seirearuandeid laiendama, et ei las-, ei keskendutaks ainult kvantitatiivsete andmete analüüsile, vaid ka kvaliteedile. Euroopa Liit peab seadma eeskuju ja me peame edasi liikuma, kui me tõesti tahame olla liidrid ja muidugi Euroopa Liit peab kokku koguma lisaandmeid, sealhulgas ka puuetega inimeste kohta. ja kõike seda tuleks teha kodanikuühiskonda kaasates. ja sellega ma lõpetaksin oma kõne. ma tean, et see oli natukene kriitiline ja seega lõpetaksin võib-olla natukene positiivsemal toonil. tegemist on ju sünnipäevaga ikkagi siin ja peaksime tegema siis soove tulevikuks. EDF on loonud jätkusuutliku arengu säästva arengu gruppi, sinna kuuluvad äh, huvigrupid äh, läbi keskkonna, ühiskonna. eile oli, vabandust, meie organisatsioon lõi selle äh, struktuuri, eile oli esimene kohtumine ja see oli väga julgustav ja ma olen väga lootusrikas. see on võimalus Euroopa Liidul teha koostööd tihedamalt kodanikuühiskonna ja teiste pla-, öö, osalistega platvormis luuakse väiksemad grupid kes keskenduvad äh, konkreetsematele teemadele. mis need teemad olema saab, sõltub äh, tulevikust, aga ilmselt on mitmeaastase finantsraamistiku kohta tulemas ja eelarve kohta tulemas erigrupp. meie kutsume üles Euroopa Liitu kaasama rohkem huvipooli nendesse äh, väikestesse gruppidesse, inimesed, kes võiksid oma ekspertteadmisi jagada, näiteks nagu seda on Euroopa Puuetega Inimeste Foorum. Euroopa Liidul on nüüd aeg võtta endale liidrikoht säästva arengu eesmärkide rakendamisel, rakendamisel üheskoos, sellepärast et ainult üheskoos saavutame me parema tuleviku üheskoos, aitäh! Na závěr úvodního panelu mi dovolte lõpetamaks eh, seda kõnede vooru annaksin sõna Anna Pelešile, kes on puuetega inimeste foorumi asepresident Äh, juhib samuti naistekomisjoni foorumis ja tegeleb äh, võrdõiguslikkuse küsimustega, palun. Will... suur tänu. lugupeetud president, kolleegid äh, siin laua taga lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, õed ja vennad, kes te olete minuga koos puuetega inimeste liikumises, tahaksin teiega jagada kolme teemat. kõigepealt, kui oluline on kaks tuhat kakskümmend tegevuskava ja säästliku äh, arengu eesmärgid meie kui äh, puuetega inimeste liikumisest, see on meie tulevikuvisioon, millega äh, edendada inimarengut. Need on põhimõttelised ja fundamentaalsed äh, loosungid, mitte kedagi ei tohi maha jätta. me oleme oma liikumise kaudu saavutanud selle, et puuetega inimesed on kastud. Need on kaasatud äh, arengu äh, tegevuskavasse neljandasse eesmärki, kus räägitakse haridusest ja hariduse kvaliteedist kui me räägime majanduse arengust, kümnendasse eesmärki, kus räägitakse ebavõrdsuse vähendamisest, aga samuti eesmärgi üksteist, kus äh, räägitakse linnadest ja kestlikest kogukondadest. samuti eesmärgi seitseteist, kus räägitakse liidust, mille abil eesmärke saavutada. see seitsmeteistkümnes eesmärk annab meile võimaluse mõelda puudest kui ähm, elementaarsest aspektist äh, meie töös, me vaatame ähm, puuetega naisi, nagu vaatame esimest eesmärki, vaesuse vähendamine, lõpetamine, teine äh, näljast äh, lahtisaamine, siis heaolu ja tervis, viies eesmärk, sooline võrdõiguslikkus, see on kõikides nendes teemades sees. mida meil on võimalik teha on olla teadlik sellest, et meie liikumine on osa kaks tuhat kakskümmend tegevuskavast ja säästva arengu eesmärgid annavad meile suurepärase võimaluse meie töös äh, kaasata puuetega inimeste huvide kaitse. see on osa meie poliitilisest äh, tegevuskavast juulis eh, New Yorgis eh, olid kohal viisteist eh, Euroopa riiki ja nemad annavad vabatahtlikult aru oma arengutest kaks tuhat kolmkümmend säästliku arengu eesmärkide osas, me räägime Armeeniast, Albaaniast, Kreekast, Ungarist, Islandist, Iirimaast, Lätist, Leedust, Maltast, Poolast Rumeeniast, Slovakkiast, Hispaaniast ja Šveitsist. tegemist on suurepärase võimalusega, millega meil on võimalik ta-, tagada, et need valitsused mainivad meid ja võtavad meid ka arvesse. teine asi, mida ma tahtsin mainida, on see, et äärmiselt oluline on see suurepärane võimalus, mis meil teiega siin äh, avaneb sidumaks äh, säästliku arengu eesmärke konventsiooniga ja puuetega inimeste õigustega, on äh, seos äh, nende kahe instrumendi vahel. üks puudutab inimkonna arengut, teine puuetega inimeste arengut. me peame tagama, et konventsioon oleks hõlmatud meie riikide poliitikatesse ja eelarvetesse, nii et kedagi tõesti maha ei jäetaks. sest seal on otsene seos nende kahe vahel. kaks tuhat kolmkümmend tegevuskava ja sots-, ja säästliku arengu eesmärgid on äh, siduvad äh, puuetega inimeste õiguste osas. me peame tagama äh, selle, et me käitume proaktiivselt, üritades need kaks äh, tööriista omavahel siduda ja tagada, et riigiti võtame me arvesse konventsiooni rakendamist, aga samuti ka säästva äh, arengu eesmärke. on terve rida asjaolusid ja eesmärke, mis on kattuvad nende kahe instrumendi vahel. me peame tagama, et me oleme kaasatud ka kõikidesse aruteludesse on mõned eesmärgid, mille kohta inimesed ütlevad, et äh, need ei ole kuidagi meie tegevusega seotud, aga minu arvates ei ole võimalik nii öelda. võib ju öelda, et äh, näiteks kestliku arengu äh, eesmärgid ja ökosüsteemid ei ole meiega seotud, aga isegi kui see näib, jäävad meie teemavaldkonnast välja, on see kaudselt seotud sellega, mida meie teeme siis säästva arengu eesmärgid ja konventsioon, ähm, neid tuleb äh, vaadata koos ja need tuleb äh, omavahel siduda meie igapäevatöös. ja lõpetuseks, millist rolli peame meie täitma, mis roll on puuetega isikute liikumisel äh, säästva arengu eesmärkide juures? me peame kõigepealt võtma kohustuse täita neid eesmärke ja konventsiooni rakendada, me peame arendama oma organisatsioone ja olema proaktiivsed oma organisatsioonides äh, säästva arengu eesmärkide poole liikumisel. samuti tuleb tagada ja ainult meil on see võimalus, meil tuleb tagada, et meie valitsused, kui nad tegelevad oma säästva arengu poliitikat kujundamisega võtaksid alati arvesse ka puuetega inimeste küsimusi, mitte keegi ei tee seda meie eest. kui meie ei suuda mõjutada oma valitsuse, siis äh, ei tee seda ka keegi teine. me peame looma otsese seose, tagamaks, et need teemad tõstatatakse ja tuleb tagada, et valitsused, erasektor ja paljud organisatsioonid, vabakond, nad saaksid ka piisavalt äh, finantsvahendeid äh, säästva arengu tegevuskava rakendamiseks äh, ja me peame osalema kogu selles protsessis. samuti tuleb meil oma töö läbi tagada et meie puuetega inimestena panustame, me oleme doonori rollis selles protsessis ja siinkohal on kaks tuhat kakskümmend tegevuskava ülioluline, see hõlmab ka koostööd kolmandate riikidega, aga peamiselt hõlmab see meie enda tööd, seda, mis toimub meie riikides, mis toimub äh, Euroopa Liidu sees, samuti mis toimub Euroopa Liidust väljaspool. head sõbrad, puuetega inimeste organisatsioonide esindajad peavad kasutama säästva arengu tegevuskava selle koostöö edendamiseks koostöö soodustamiseks riikide vahel ja selleks, et tulla toime selle väljakutsega, mis kaks tuhat kolmkümmend tegevuskavas on, mitte keegi ei jääks maha ja see hõlmab ka meid endid. see hõlmab kõiki siin saalis viibijaid, mehi ja naisi. inimesi, kes eh, kuuluvad eh, liikumisse, aga ei ole aktiivsed, inimesi, kes töötavad institutsioonides inimest, inimesi, kellel on nähtavad ja mittenähtavad puuded. inim-, nagu mitmed inimesed on öelnud, puuetega inimesed ei äh, löö nendes tegevustes täiel rinnal kaasa, aga puuetega inimesed inimese, inimeste liikumise sõpradena me peame jälgima, et keegi ei jääks maha ja pöörama tähelepanu öö, äh, naistele ja lastele, kellel on puue. meil on terve rida tööriistu Euroopa Liidus, millega tagada see, et naiste õigusi austatakse, eriti puudutab see naisi ja lapsi, kellel on puue. kui me räägime puuetega naistest, siis tuleb tagada, et nemad on kaasatud säästliku arengu tegevuskavasse, et mitte keegi maha ei jääks. Yeah. Okay. Many thanks, Anna. aitäh Annale, et tuletasid meile meelde, et meie käsutuses on kaks tööriista, säästva arengu eesmärgid, äh, selge tegevuskava aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja ÜRO konventsioon, mida samuti peaksime arvesse võtma. ja meil on, me oleme ajakavast maas, annan kohe järgmistele sõnavõtjatele sõna, aitäh kõigile, kes on siia jäänud ja nüüd üritame ajast äh, kinni pidada. Äh, kas äh, kõnelejad võiksid kahe minuti asemel piirduda pooleteist minutiga, vastasel juhul ei ole võimalik tõlget enam hiljem kasutada. nüüd annaksin sõna Michael Kalmarile, kes esindab Euroopa Düsleksia Ühendust ja on selle president, palun. ma olen Michael Kalmar, ma olen Euroopa Düsleksia Ühenduse president, ma räägin Euroopa kodanike nimel, keda puudutab see nähtamatu puue, düsleksia düsleksia on väga levinud äh, õppimisraskus, mis teeb äh, äh, kirjutamise ja lugemise oskused ja muud suhtlemisoskused keeruliseks selle, nende inimeste jaoks. düsleksia ja taolised puuded hõlmavad kümmet kuni viiteist protsenti elanikkonnast. kirjutamise ja lugemise võime on oluline eeldus äh, võtmaks osa ühiskonnast isiklike kultuuriliste sotsiaalmajandusliku arengu ja edu saavutamise juures. düslektikud peavad elus hakkama saama öö, äh, viisil, mis ei soosi nende mm, puuet. see puudutab äh, kooli, väljaõpet ja töökohti sotsiaalne eraldatus ja muud ohud puudutavad neid tihti ja nende tagajärjed äh, puudutavad mitte ainult düslektikuid, vaid ka nende perekonnaliikmeid ja ühiskonda. paljud äh, noored ja täiskasvanud, äh, kellel on düsleksia, peaksid saama võimalikult hästi ära kasutada oma võimalused ja me soovime, et Euroopa institutsioonid teeks koostööd meie organisatsiooniga selleks, et äh, tuvastada võimalikult varaselt äh, düsleksia Euroopas ja pakkuda elukestvat tuge ja võrdseid võimalusi kõikidele selle all kannatajatele, aitäh! aitäh! nüüd saab sõna härra Martin Kekk Sloveenia riiklikust äh, nõukogust, kui ta on veel saalis, palun Yeah, I will give the floor then to the next speaker. sel juhul on sõna järgmisele kõnelejale, härra Luke Zelderlo, kes esindab Euroopa puuetega inimeste teenusepakkujate organisatsiooni. oma organisatsiooni nimel kolm sõnumit. säästev areng ei ole võimalik ilma ÜRO konventsiooni rakendamiseta, seda sõnumit juba mainiti me äh, ei saa neid kahte asja lahutada, me soovime poliitilist äh, koordineerimist ja seda, et meil oleks selge eelarverida, mis võimaldab need kaks olulist instrumenti ähm, kokku viia. ärgem unustagem ka seost ähm, kliimamuutuste ja ähm, EDF-i vahel. tänu sellele tööle, mis on juba tehtud, on Euroopa muutunud soojemaks, sotsiaalsemaks eh, nii kohaks kui ühiskonnaks, aitäh suurepärase töö eest, mida eh, puuetega inimeste foorum on viimase kahekümne aasta jooksul ära teinud, eh, aitäh, et olete kahekümne aasta jooksul kliimat muutnud, järgmine sõnum. raha peaks minema sinna, kuhu lubatakse. Euroopa peaks ülal hoidma samu kõrgeid standardeid väljaspool Euroopa Liitu raha kulutamise osas struktuurifondide puhul eh, on meil eelnevad tingimused tagamaks, et raha ei läheks institutsionaliseerumisse ja iganenud teenusemudelite jaoks. me tahame, et samad põhimõtted kohalduksid kõikide finantsinstrumentide puhul, sealhulgas arenguabi jaoks. kolmas sõnum, investeerida tuleb inimestesse. kümme aastat pärast majanduskriisi kutsume Euro-, üles, et Euroopa Liit käivitaks sotsiaalse taristu äh, investeeringute meetme, mis aitaks välja töötada individuaalsed äh, toetusmeetmed Euroopa Liidus ja Euroopa Liidust väljaspool. koos arendatud äh, süsteeme on vaja, tuleb kaasata kõiki huvirühmasid ja puuetega inimesi juhtrollides oma teenuste ja tugisüsteemi väljatöötamisse. lõpetuseks võidelgem koos äh, kliima soojenemise vastu, aga taga, samal ajal soema ja mm, külalislahkema ühiskonna. aitäh! ja nüüd annan äh, sõna proua Helga Stevensile Thank you. I would like to say. aitäh. mina tahaksin öelda, et sada seitsekümmend viis riiki, mis on konventsiooni ratifitseerinud äh, ja need riigid ei ole ainult Euroopast, vaid ka mujalt maailmas. meil on vaja rahvusvahelist puuetega inimeste liitu meil on Euroopa tasandil Euroopa Puuetega Inimeste Foorum, meil on ka äh, äh rahvusvaheline puuetega inimeste arengukoalitsioon. nii et, et meil on äh, midagi, mis on rahvusvahelisel tasandil, aga meil ei ole Euroopa tasandil selle toetuseks midagi ja me peame ka selle välja töötama. ja ma kutsuksin EDF-i üles sellele mõtlema, on väga oluline, et puuetega inimeste teemad oleksid kesksel kohal ka arengupoliitikas. nagu te teate, Euroopa Liit on maailmas suurim abiandja, aga kus on selle abi puuetega inimeste perspektiiv? ma arvan, et on aeg, et me toetaksime puuetega inimesi ja pööraksime sellele tähelepanu arengukoostöö vallas. Euroopa Parlamendil on palju partnerlusi Äh, teiste riikide parlamentidega. minu arvates on äärmiselt oluline kaasata puuetega inimeste vaatenurk ka nendesse koostöödesse, mis meil on teiste liik-, liik-, teiste riikidega. ma käin äh, tihti Kesk-Aasias, Kasahstanis, Tadžikistanis, Kirgisistanis ja aga ma räägin, see on alati, kuivõrd oluline eh, on puuetega inimestega töötamine. ma ei taha öelda, et meie siin teame kõike, aga ikkagi tasub meie kogemusi jagada, eh, tutvuda nende kogemustega ja pakkuda neile meie arusaamist konventsioonist. Eh, sellest konventsioonist on raske aru saada ja seda tuleb seetõttu inimestele selgitada ja tahaksin äh, kolleege paluda, et me räägiksime ka oma delegatsiooni töö raames sellest, aitäh! Now... aitäh, Helga, ja nüüd annan äh, sõna Sotiris Xirosse, kes esindab Küprose puuetega inimeste konfeder-, konföderatsiooni, kui ta siin veel on. Dear Mr President. lugupeetud juhataja Äh, austatud külalised, äh, kallid kolleegid, äh, kõigepealt tahaksin avaldada oma siirast tänu selle eest, et te andsite meile võimaluse esineda siin selle lühikese sõnavõtuga Euroopa puuetega inimeste parlamendis ja teha seda Küprose puuetega inimeste organisatsioonide konföderatsiooni nimel täna tahaksime asetada rõhku ühele väga olulisele ja otsustavale väljakutsele, mis seisab puuetega inimeste ees meie riigis. selleks on äh, rahvusvahelise klassifikatsiooni ellurakendamine puuete ja äh, tervishoiu vallas see on hindamisvahend, millega kavandatakse ja hinnatakse enamikku puuetega inimeste poliitikaid. me leiame, et eh, see ei põhine eh, inimõiguste eh, põhisel mudelil ja me leiame, et puuetega inimeste õiguste lülitamine kõigisse elutahkudesse on vajalik see puude hindamise süsteem on midagi, mida kasutatakse hindamaks, kas inimene väärib toetust või ei. sellest sõltub inimese elatustase ja sotsiaalne kaitse ja tulemuseks on see, et piiratakse puuetega inimeste õigusi ja paljud neist jäetakse kõrvale riigi hoolekandesüsteemist ja see on olnud tohutu ja muutub veelgi, olukord muutub veelgi tõsisemaks. kahjuks need inimesed, kes tehnoloogia abil või äh, pere toel suudavad mõningaid toiminguid sooritada, kasutada, nende toetusi kärbitakse või neid jäetakse ilma isiklikest abistajatest ja niimoodi jäetakse nad ilma ööpäevaringsest abist, mida nad vajavad. see on üsna tõsine ja alandav olukord, mida ei saa lubada. kõnelejad üritatakse katkestada. me tahaksime rõhutada, et meil on vaja meetmeid Ehm, ehm, et eh, meetmeid, mis aitaksid eh, Euroopa Liidul eh, kui ÜRO konventsiooni osalisel muuta seda hindamismenetlust ning asendada seda menetlusega, mis ei riku kellegi õigusi. aitäh aitäh, me peame nüüd jätkama. ja nüüd saab sõna eh, Herbert Pihler Austria puuetega inimeste nõukogust ja palun pidage kõneajast kinni. aitäh kõigepealt tahaksin eh, öelda, et teen lühidalt eh, Äh, ma tahaksin rääkida haridusest, haridus on väga oluline, äh, praegu äh, Saksamaa valitsus räägib sellest, et Austrias peaks erikoolid jällegi taastama ja alghariduse peaksid siis inimesed saama just nimelt erikoolides ja seejärel siis juba edasi minema teistesse koolide ja ähm, ja mm, siis äh, tahetakse inimesi suudata veel kutseteraapiasse ja nõnda edasi. Äh, nii et, et äh, ja minu arvates on seetõttu äärmiselt oluline, kui arvestada inimeste töövõimalusi oleks vajalik siiski ka nendest erikoolidest pääseda üldharidusse ja seetõttu tahaksin äh, Äh, paluda äh, organisaatoritelt, et äh, tahaksin teile öelda, et võib-olla peaks selline konverents olema kahepäevane, sellepärast et minu arvates on kahju, et sellistest olulistest teemadest, millest peaks pikalt rääkima, on meil siin aega ainult mõni tund, aitäh. aitäh ja nüüd äh, saab sõna Susanna Silves ja Autism Euroopast, kui ta veel siin on. aitäh. tere õhtust, daamid ja härrad neliteist aastat tagasi äh, sai minust aktivist, sellepärast et ma ei eh, leidnud eh, kooli oma lapsele, kes oli tollal seitsmeaastane ja tal oli autism. ja ma mõtlesin, et eh, olukord on võimatu, kahekümne esimesel sajandil Euroopas ei saa midagi sellist olla. ma hakkasin ise õigusakte lugema, hakkasin teda toetama nüüd olen Euroopa organisatsiooni juht, tegemist on rahvusvahelise organisatsiooniga ja ma võitlen nende inimeste eest ja ma tean, et ma ei ole üksi. üks äh, igast sajast inimesest äh, äh, on autist, see tähendab seitse miljonit inimest Euroopas. mõnikord mul on tunne, et puuet- äh,, inimesed, kellel on autism, on veelgi ebasoodsamas olukorras kui teised puuetega inimesed tahaksin teile esitada ühe küsimuse, kui palju liikmesriike Äh, on oma delegatsioonidesse lülitanud äh, kellegi, kellel on autism. ma arvan, et äh, neid ei ole ilmselt kuigi palju. ma olen samuti näinud, et mitte üksnes minu laps ei kannata autismi all, vaid autismi põdevaid lapsi on rohkem, neid tõrjutakse. Nad ei saa osaleda hariduse omandamises, ühiskondlikus elus hiljuti viidi läbi uuringud, mis näitavad, et enam kui viiskümmend protsenti nendest lastest on tõrjutud haridusest aga me võiksime rääkida samamoodi ka täiskasvanutest, sest et sarnane uuring on näidanud, et rohkem kui kuuskümmend kuus protsenti autistidest täiskasvanutest ei saa osaleda tööturul ja lõpetuseks tahaksin öelda, et on väga tore, et meil toimub, meil on sellised rahvusvahelised dokumendid, ÜRO konventsioon ja arengueesmärgid, aga midagi on puudu. Nende rakendamine ja järelevalve selle üle, aitäh. ja järgmisena äh, proua Karina Šupina äh, kuulmispuudega noorte inimeste rahvusvahelisest föderatsioonist hard of hearing people have kuulmispuuetega inimestel on nähtamatu puue ja tihtipeale nad unustavad ära. Äh, kuulmispuudega noorte jaoks on äh, äh, väga raske juurdepääs tehnoloogiale, mis võimaldaks neil omandada hariduse ja leida tööd. täna me näeme siin, et et Äh, see, see testi kvaliteet siin näitab, et juurdepääsutehnoloogia äh, ei ole ka Euroopa Parlamendis just kõige parem äh, paljud noored inimesed öö, otsivad tööd, jah, aga väga raske on ilma korraliku kuulmisaparaadita saada tööd. ja kui sul ei ole tööd, siis ei saa maksta kuulmisaparaadi eest, see on justkui nõiaring Äh, võiks ju inimestele, äh, äh, inimestele antakse jah, kuulmisaparaat tasuta, aga see ei sobi ta inimesele tavaliselt. ja sa ei, te ei saa aru, mida inimesed ütlevad ja see tulemusena saate madalat kvalifikatsiooni nõudva töökoha, kuigi te olete palju vaeva näinud ja omandanud äh, haridus, hariduse meil on äh, vaja äh, palju rohkem, milleks meil on vaja kogu seda tehnoloogiat siis? meil on vaja õigust valida seadmeid, mis meie jaoks toimivad. meil on vaja tõhusat hüvitussüsteemi, mis äh, arvestab ka sotsiaalsete ja mitte ainult meditsiiniliste teguritega noorte inimeste elus. me kutsume Euroopa äh, komisjoni üles äh, investeerima kuulmisstandardite parand-, äh, abivahendite parandamisse, et töötada välja tõhusad hüvitussüsteemid, äh, et meil oleks tõesti juurdepääsetav Erasmuse noorsooprogramm ning äh, Äh, Euroopa Nõukogu äh, uurimissessioonidele, mida organiseeritakse puuetega noorte inimeste poolt ja nende jaoks. ning me kutsume lõpetuseks Euroopa Liitu üles olema liider kvaliteetsed äh, kõned tekstiks muutvate, subtiitreid produtseerivate ja juurdepääsu võimaldavate tehnoloogiate vallas, aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna Chris Roberts äh, Alzheimer Euroopast, kui ta veel kohal on. minu nime on äh, Chris Roberts, mind, äh, ma sain viis aastat tagasi Alzheimeri diagnoosi ja ma esindan dementsete Euroopa inimeste rühma, me lõi-, meie organisatsioon loodi kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, dementsia käib kaasa, dementsusega käib kaasas puuded, diskrimineerimine rahvusvahelisel tasandil on vastu, on vastu võetud puuetega inimeste konventsioon, mis hõlmab ka meid. kõikides nendes õigusaktides räägitakse mõistlikust kohanemisest ja sammudest, mida saab astuda selleks, et dementsed inimesed ja ka teised puuetega inimesed oleks kaasatud ja mitte tõrjutud. me peame hoolitsema selle eest, et avalikud teenused, mis eksisteerivad, suure, suudavad äh, nende inimeste ärevust vähendada, kes dementsust põevad. ja ärgem unustagem, et nende inimeste pere, pered on samuti sellest kõigest mõjutatud. Äh, äh, ja mida me teeme selleks, et nende inimeste elu kergemaks muuta? ja vaatamata sellele, et dementsust peetakse puud, puudeks, ei ole kogemused sellega toimetulemise vallas eriti levinud. meil on vaja äh, suurendada teadlikkust ja meil on äh, vaja äh, selliste järjekindlusetud ja nõrka lähenemist muuta. inimesed, kes põevad dementsust, seisavad silmitsi tohutute väljakutsetega Äh, selleks, et kaitsta oma õigusi ja neid stigmatiseeritakse, nad kannatavad eelarvamuste all äh, ja probleem on selles, et dementsuses lihtsalt ei saada aru, meid diskrimineeritakse nii äh, paljudel põhjustel, ka vanuse ja soo alusel. ja meil ei ole praktiliselt mitte mingisuguseid teenuseid tagatud, õigusaktid, mis pidid meie õigusi kaitsma on olnud väga muutlikud ja mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole neid isegi mitte kaalutud. inimesed, kes põevad dementsust, ei näe eh, seda kaitset, mida need seadused peaksid tagama. Eh, dements ja, dementsus varases staadiumis on nähtamatu ja äh, äh, äh, tihtipeale see kaitse, mida inimene vajab, tegelikult on palju suurem, kui inimese tegelikult vajadused võivad näia, väga palju sõltub ka inimese keskkonnast, sellest, kus ta elab, kas toetus on või ei. ja see sotsiaalmudeli mudel, mida peaks äh, kohaldama, sellele tõrjutakse meditsiinilise mudeli poolt kõrvale ja tahaksin tänada kõiki, kes jäid kuulama ja meid maha ei jätnud ja mitte midagi meie kohta ilma meieta. suur tänu. järgmisena annaksin sõna Eivi ja Akramile ühe minutiga, palun suur tänu, puuetega naiste nimel üle terve maailma tahaksin ma öelda, et on kriitilise tähtsusega, kui me tõesti tahame tõeliselt äh, rakendada seda põhimõtet, et kedagi ei jäeta maha, on vaja kaasata ka puuetega naised juhtkohtadel ekspertidena. me ei palu äh, midagi erilist, aga oluline on nende naiste suutlikkuse tunnistamine ja tunnustamine, et nad ise õpiksid oma õigusi ka tundma ja oma keha tundma. me oleme näinud, et väga paljud naised puuetega palvetavad selle nimel, et äh, nad sureksid, et mitte olla koormaks ühiskonnale meil koduriigis on ainult üks organisatsioon, mis meid e-, esindab. tähtis on meil nende jaoks, et, et poliitikad, institutsioonid tegutseksid siduvalt. ainult niimoodi on Euroopa Parlamendil võimalik muutused esile kutsuda ainult üheskoos osapooltega. kindlasti läbi regionaalsete mehhanismide ja riiklite kaasa, riikide kaasamise. suur tänu! Really sorry to be ma vabandan, et äh, ma nii karmilt kõneaega jagan, ütleb äh, esimees. aga nüüd sõna härra esimehele, kes teeb, äh, kellel on aeg lõppsõnavõtuks. kolleegid delegaadid, sõbrad, enne kui lähen oma lõppsõna juurde, et kokkuvõttes väga edukas kohtumine, annaksin sõna Snowtonile, kes on oma meeskonnaga ööd-päevad läbi tööd teinud selleks, et see kohtumine täna oleks võimalik seda koostöös siis muidugi Euroopa Parlamendi teenustega. Catherine, ma arvasin, et, et vähemalt korraks sa peaksid sõna saama. suur tänu, et äh, mulle sõna ka andsite, ma pean tunnistama, et äh, ma saan aru sellest, et väga paljud inimesed tahtsid täna sõna saada ja kahjuks sõna ei saanud ja ütleksin, et kui te olite meie kõnelejate nimekirjas ja teil ei olnud täna võimalust sõna võtta, saatke meile oma kirjalik avaldus ja me avalikustame selle nii et kõik, kes tänasel kohtumisel osalesid, selle ka kätte saaksid. saatke palun see otse meile, suur tänu ja tõesti, ma olen vaimustunud sellest tööst, mida te olete kõik täna teinud, parlamendiliikmed, kes toetasid delegatsiooni ja suur tänu kõikidele liikmetele, kes võitlesid selle eest, et siia jõuda. ma hindan seda kõrgelt, kõike seda, mida täna on siin öeldud, seda tööd, mida te olete teinud ja suur tänu teile! austatud äh, delegaadid. tänane kohtumine oli väga edukas. tõsiasi, et umbes kaheksasada esindajat puuetega inimeste organisatsioonidest üle terve Euroopa ja kaugemaltki siia kokku tulid osalema, näitab, et puuetega inimeste liikumine Euroopas on täna tugevam kui kunagi varem. aga see periood praegu on ka meie jaoks raskem kui varasemad. ja me peame leidma õige tasakaalu. ning meie jaoks, kallid kolleegid, tähendab tasakaal seda, et me peame väsimatult edasi töötama, parandamaks oma organisatsioone, et nad oleksid kaasavamad, et neis oleks rohkem liikmeid et loodaks ruum meie liikumises, meie mitmekesises liikumises kõige vähem soodsas olukorras olevate jaoks, et kõik saaksid osaleda. et meie naabrid kõik saaksid osaleda. ei piisa sellest, et me ütleme, et me esindame kaheksat miljonit eurooplast. piisaks siis, kui me midagi ette võtaksime ja seda numbrit ära kasutaksime. mida see tähendab? nimelt, et tehkem ära siis see, milles kokku leppisime. leppisime kõigepealt kokku võtta vastu manifesti Euroopa valimiste jaoks ja pärast seda, kui me selle vastu võtsime, võtsime vastu selle otsuse, et hakkame kampaaniaga pihta. ja kampaania tulemuseks peaks olema see, et kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal läheb valima rohkem puuetega inimesi, et rohkematel puuetega inimestel on valimisõigus meie liikmesriikides ja et äh, siin kojas oleks valitute seas rohkem puuetega inimesi. ja see kampaania, seda peame vedama meie kõik. nii Euroopa Liidu tasandil ja ka liikmesriikide tasandil. me leppisime ühtlasi kokku ka käivitada veel üks kampaania Euroopa puuetega inimese strateegia hüvanguks aastateks kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend. võtsime vastu resolutsiooni, hääletasime selle osas. meil on vaja pealinnades toetust. ja tööd tuleb teha siin Brüsselis käsikäes me kokku leppisime ka selles, et Euroopa Liit peaks maailma tasandil võtma liidrikoha puuetega inimeste õiguste edendamisel, kaasava arengu, säästva arengu eesmärkide täitmisel olema liidri rollis ja nii edasi. see tähendab seda, kõik on äh, ilmselt ühel meelel selles osas, et need teemad tuleb võtta meie tegevusvaldkondades, isegi kui me oleme pärit mingisugusest väikesest organisatsioonist kusagil väikekülast. Need eesmärgid peavad kõik kuuluma meie tegevusse. kui teel tulevikku selgub, et Euroopa Puuetega Inimeste Foorum ei täida oma ülesannet, helistage vähemalt uksekella. ja me kuulame teid, aga vähemalt andke märku. ja loomulikult äh, meie vastupidi ka, äh, anname ka seda häirekella ei taha rohkem aega raisata ja tänaksin kõigepealt president Tajanit tema pühendumise eest, tema toetuse eest, selle eest, et ta on esimestest päevadest, kui ta ametisse astus, seda üritust, aga ka muud võtnud väga tõsiselt. ma tahaksin tänada puuetega inimeste intergrupi liikmeid suurepärase tööst, mille on täna teinud seni ja mida nad teevad kindlasti edasi ka tulevikus ma tahaksin tänada neid Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on teid ja teisi toetanud täna siia jõudmisel. ja ma tahaksin ühtlasi tänada parlamendi teenistusi, kõiki neid, kes on väga tõhusalt Catherine'i ja meie inimestega koostööd teinud, et eh, see üritus oleks võimalik. üks kolleeg ütles siin hetk tagasi, et võib-olla oleks sellise ürituse jaoks vaja kahte päeva. no mõelgem selle üle järele tulevikus ma arvan, et parlamendiliikmed leiavad selle lisapäeva kusagilt siis oleks see töö meil tõhusam ja annab võimaluse töötada töögruppides või mingites teistes vormingutes, et neid asju täpsemalt arutada, sest neid teemasid, mida arutada on. sõnum on selge. me tuleme tagasi. meil on poliitiliste fraktsioonidega siin kokkulepe et see as-, üritus hakkab äh, aset leidma korra iga parlamendi mandaadi ajal. nii et järgmine peaks tulema mandaadi ajal, mis kestab kahe tuhande üheksateistkümnendast kuni kahekümne kolmanda aastani. ma tahaksin tänada kõiki tõlke, palju tõlke, ütleb lahkelt härra esimees, kes täna võimaldasid meil siin omavahel suhelda. And of course I would like to thank each and every loomulikult ma tahaksin tänada teid kõiki selle eest, et te olete siia tulnud, saatke see sõnum, võtke sõnum koju kaasa, mitte midagi ilma meieta see on viis, kuidas tagada dialoog, kuidas demokraatia alal hoida. ja olge tänulikud nendele, kes sellest kinni peavad ja karmid nende suhtes, kes seda ei austa, seda põhimõtet sest et tegelikult, kui keegi ütleb, et me oleme väga entusiastlikud ja naerusuised, siis ma mõtlesin, et nojah, aga me oleme ka väga veendunud. nii et palun tulge tagasi sellesama veendumusega ja nõudke oma õigused välja, suur tänu. Thank you for taking over and choosing the meeting.